Good morning, colleagues. tere hommikust. alustame. suur tänu neile, kes on õigel ajal kohal. nagu ikka, tavapärased kahtlusalused, kes on alati õigel ajal siin. ja kõigepealt enne, kui me suvepuhkusele läheme, on meil veel üks koosolekupäev ja järgmine punkt on siis kolmandate riikide kodanike kõrget kvalifikatsiooni nõudva töö eesmärgil riiki sisenemise ja seal elamise tingimused, niinimetatud sinine kaart ning vaatame ka majanduskülje, majanduslikust küljest seda põgenikekriisi. komisjon avaldas sinise kaardi direktiivi läbivaatamise, sellega kaasnes ka mõjuhinnang ja kokkuvõte ning tegevuskava ja ka personalitöö dokument, mis käsitles siis majanduslikku külge põgenike kriisi puhul. pidasime komisjoniga ühise arutelu, rääkisime ka ühisest varjupaiga taotlemise süsteemist ning viieteistkümnendal juunil professor Aivar Martin Rändepoliitika Keskusest tutvustas uuringut, mis kajastas töörände uusi aspekte, millega, mille tellis poliitikaosakond C ja Metsola Kiangari raportis, nagu te mäletate, räägiti seosest töörände ja muude rändeaspektide vahel ning seal toodi välja, et on vaja sellist terviklikku lähenemist ning legaalseid võimalusi, et majanduslikel sisserändajatel oleks võimalus Euroopasse pääseda. nüüd äh, tutvustame seda uut sinise kaardi direktiivi läbivaatamist ja teist dokumenti, mis puudutab personali külge. kõigepealt annan sõna härra Liiven Bröörsile, et tutvustada sinise kaardi ettepanekut ja siis härra Anton Saveri, mis puudutab seda personali töödokumenti ja palun nüüd kõigepealt räägime siis sinise kaardi ettepanekust. kui soovite, siis kõigepealt see sinise kaardi teema. aitäh. kõigepealt tutvustan sinise kaardi ettepaneku peamisi aspekte ja siis kolleeg jätkab põgenikekriisi ja majanduse seostest ma saan aru, et neid teemasid tahetakse käsitleda siin koos. ma siiski juhiks tähelepanu sellele, et kuigi need kiideti heaks ühel päeval, on tegemist erialgatustega. sinise kaardiga kaasnes mõjuhinnang, nagu juba öeldi, ning äh, seal antakse põhjalik ülevaade poliitika valikutest, mis on tehtud ning äh, kuidas poliitikat kujundada selles vallas. ja ma ei hakka seda hindamist ja läbivaatamist äh, põhjalikumalt käsitlema, aga kokkuvõtlikult leidsime praeguse sinise kaardi puhul on mitmeid äh, probleeme ning ka liikmesriikide oma skeemid kõrge kvalifikatsiooni nõudva töö eesmärgil riiki äh, sisenemiseks ei toimi ka kohalikul tasandil. Euroopa Liit ei vasta praegustele nõudmit-, nõudmistele, mis puudutab kõrge kvalifikatsiooni nõudvaid töökohti ja tööjõupuudust, see mõjutab majanduskasvu, Euroopa ettevõtete konkurentsivõimet ja nii edasi. ja seetõttu koostasime uue ettepaneku sinise kaardi direktiivi raames, et mitte parandada praegult süsteemi, vaid äh, luua täiesti uus süsteem arvestades eesseisvate väljakutsetega ja nüüd tutvustan selle praeguse süsteemi ja uue süsteemi erinevusi ning peamisi aspekte ning räägin ka üldeesmärkidest. vastuvõtutingimused, reguleerimisala, õigused, menetlused ja Euroopa Liidu sisene liikuvus on siis need teemad. kõigepealt meie peamine eesmärk oli muuta sinine kaart tõesti Euroopa üleseks, et seda täiel määral kasutada ja, ning pakkuda võimalusi inimestele, kes otsivad äh, võimalusi Euroopasse tulla. olukord äh, India, Hiina ja teiste riikidega suheldes on äärmiselt killustunud Euroopa Liidus ning meie soovitame sisse viia äh, Äh, ühetaolist äh, süsteemi, et keerukust ja bürokraatiat vähendada ning äh, õigused, menetlused ja tingimused on ühetaolisemad ning liikmesriigil on vähem võimalusi kohaldada oma siseriiklikke meetmeid. selle tulemusena peaks Euroopa Liit olema atraktiivsem kõrget kvalifikatsiooni nõudvatele töökohtadele soovijatele ja äh, Euroopa Liidu sinist kaarti antaks välja esimesena vastupidiselt siseriiklikele meetmetele või kaartidele. me leiame, et äh, see on vajalik selleks, et võidelda praeguste probleemidega ning äh, lisaks ei ole enam sellisel juhul vaja ka siseriiklikke süsteeme, sellepärast et äh, Euroopa sinine kaart oleks kaasavam nii taotlejatele kui ka lihtsustaks olukorda liikmesriikide jaoks. mis on siis need tingimused, et kvali-, kvalifikatseeruda sinisele kaartele? kõigepealt kehtivad töölepingud, mis peavad olema vähemalt aastase kestvusega, kvalifikatsiooni tõestamine, mis tähendab nii ülikooli tunnistust ning palk peab olema vähemalt üks koma viis, ühe koma viiekordne võrreldes äh, konkreetse liikmesriigi palgaga. üleminekuperiood on kuus kuud, praegune palgalävend ei ole realistlik, see on liiga kõrge ning see jätab välja mitmed potentsiaalsed taotlejad, ei kajasta ka mitmete liikmesriikide tegelikku olukorda tööturul, see on liiga piirav ning see ei võimalda liikmesriigiti erinevusi teha ning seetõttu ei ole olnud ka sinine kaart siiani edukas, seega madalam palgalävend on oluline, kuid liikmesriigid võivad valida ise, mis on neile kõige sobivam. meie paneme paika teatud vahemikku, mis on siis äh, üks koma viis korda liikmesriigi brutopalk. lisaks äh, soodustab see hiljutiste ülikooli lõpetajate kaasamist selleks, et kaasata andekaid noori ning pakkuda ettevõtetele seda tööjõudu, keda nad kõige rohkem vajavad. kvalifikatsioonide tõestamine on ka oluline, arvestades praegust tegelikkust, kus inimestel või ettevõtjatel on vaja konkreetsete oskustega inimest võrreldes siis äh, tema haridusliku taustaga, aga sinine kaart on siis suunatud ikkagi äh, kõrge kvalifikatsiooniga töötajatele. samal ajal on liikmesriikidele ette nähtud teatud paindlikkused kohaldada sinise kaarti meedet oma riiklike prioriteetidega. ühelt poolt on küll rohkem, suurem harmoneerimine, samal ajal liikmesriigid saavad ise liikmesriigiti oma lävendid paika panna ning liikmesriigid võivad ka otsustada, kellele see madalam palgalävend kohaldub, et äh, meelitada neid inimesi, keda tööturg kõige rohkem vajab ning tööturuteste võib jätkuvalt läbi viia, aga ainult sellisel juhul, kui on kõrge töötuse määr ja liikmesriikidel on õigus vastavalt lepingule paika panna vastuvõtuvood ja määrad. ja nüüd jõuangi reguleerimisala juurde. reguleerimisala on natukene laianud, see hõlmab ka rahvusvahelise kaitse saajaid, kes juba liikmesriigis elavad. nii et inimesed, kes on juba selle kaitse saanud neil tegelikult juba on vastavalt äh, varjupaiga taotlemise kokkuleppele õigus töötada, aga sinine kaart äh, annab neile lisatagatisi, ehk siis kui nad vastavad kõikidele tingimustele, nad võivad saada sinise kaardi äh, ükskõik millises teises liikmesriigis, kes kohaldavad sinist kaarti. teisi, teise staatusega inimesi see ei mõjuta. lisaks kolmandate riikide kolmandatest riikidest pärit pereliikmed võivad taodelda sinist kaarti, kui nad vastavad kõikidele tingimustele. praegusel hetkel lähtuvad nende õigused vaba liikumise õigusest, kui nad on Euroopa Liidu liikme pereliikmed, aga nad ei tohi reisida ega elada ilma Euroopa Liidu kodanikust pereliikmeta. sellisel juhul oleks neil õigus liikuda ise, liikuda iseseisvalt, elada iseseisvalt ja tagaks neile suurema autonoomsuse. nüüd äh, õiguste juurde. elamisloa kindlus, pikaajalise elamisloa võimalus on kindlasti atraktiivne. praegusel hetkel kokku viis aastat elamisvõimalust äh, äh, kõikides liikmesriikides jääb alles ning pärast kolme aastat ühes liikmesriigis lisaks laieneb ka töötamise võimalused ning lihtsamini on tagatud ligipääs teistele kõrgkvalifikatsiooni nõudvatele töökohtadele ning sinise kaardi omanikud võivad olla ka füüsilisest ise, isikust ettevõtjad, kui nad jätkuvalt äh, töötavad ja vastavad äh, sinise kaardi tingimustele. seega väheneb olukord, kus praegu ettevõtlus on sellises hallis alas ning äh, soodustab sisserändajate liikumist ettevõtlusesse, kui nad seda soovivad. ja lõpetuseks pereliikmed võivad koheselt sinise kaardi omanikuga kaasa tulla, eraldi enam ootama ei pea, praegusel hetkel võib see aega võtta kuni pool aastat ning tööturul ligipääs on lihtsustatud, abikaasadel võivad olla erinevad oskused, seega abikaasade puhul ei puuduta see ainult kõrget kvalifikatsiooni nõudvaid töökohti, vaid ka muid. ja lõpetuseks menetlus kui me räägime ettevõtetest, kes palkavad eh, inimesi välismaalt, siis kiirus on äärmiselt oluline, et vastata ettevõtte nõudmistele ja seetõttu on ka siin sisse viidud mitmed muudatused. üldreegel ei ole enam selline, et taotlusi tuleb esitada riigist väljapoolt, vaid kui inimene on juba seaduslikult riiki tulnud, võib ta samamoodi seda töökohta taadelda menetlus on nüüd kuuskümmend päeva varasema üheksakümne asemel. ja lõpetuseks, lähtudes mõnede liikmesriikide positiivsest kogemusest, oleme sisse viinud ka sellise usaldusmeetme tööandja, kes vastab teatud tingimustele, võib taadelda menetlust, mis aitab seda sinise kaarti meedet veelgi kiirendada. nüüd välistööjõule ja tööandjatele on oluline ka lihtsustatud liikumine Euroopa Liidu sees. seega kõrge kvalifikatsiooniga töötajaid võib teatud ajaks, lühemaks või pikemaks perioodiks saata teise liikmesriiki Need inimesed on osa Euroopa Liidu tööjõust ning äh, nii saab kiiremini reageerida, kui on tööjõunõudlus teises liikmesriigis. lisaks mõjutab see ka lühiajalisi ärireise, praegusel hetkel see on selline hall ala ja liikmesriigiti on menetlused väga erinevad. praeguse ettepaneku kohaselt soovime harmoneerida lühiajalise ärireisi ette mõtte, mõiste ning paneme paika, mis on lubatud, mis mitte. teiseks on lihtsam kolida teise liikmesriigi ja taotleda uut sinist kaarti, kui tekib nõudlus vastavas liikmesriigis. teise liikmesriiki kolimine on võimalik pärast kahteteist kuud esimeses liikmesriigid, praegu on see kaheksateist kuud ja näiteks enam ei pea tõestama määratlemata ametite puhul äh, kvalifikatsioone, sest esimene liikmesriik on juba seda kontrollinud, aga palgalävendi tingimustele peab jätkuvalt vastama, et äh, kaitsta liikmesriigi töötajaid sotsiaalse dumpingu eest. uus sinine kaart on kaasavam, paindlikum, seal on rohkem eeliseid, lihtsustatud menetlused samal ajal on tagatud äh, reeglid ja tagatised ning äh, see puudutab siis kõrget kvalifikatsiooni nõudvaid töötajaid ja töökohti ja võimaldaks Euroopa Liidul paremini konkureerida rahvusvahelisel tasandil. suur tänu! Um... tänan väga! see siis oli ettekanne sinise kaardi kohta järgmiseks ettekanne pagulaskriisist majanduse vaatepunktist, palun. tänan, härra eesistuja, tänan, et te kutsusite mind seda dokumenti esitlema. nagu mu kolleeg juba ütles, siis see dokument on pigem seotud integratsiooni tegevuskavaga, mida sellele komisjonile juba paar nädalat tagasi esitati toon välja äh, mõned selle dokumendi aspektid. nagu te teate, siis Euroopa seisai, seisab silmitsi äh, pretsedenditu äh, varjupaiga taotlejate hulgaga. lisaks sellele, et meil on siin humanitaarne küsimus olnud, oli ka oluline see komisjoni tasandil, et meil oleks usaldusväärseid andmeid. selleks, et et äh, poliitikadebatt saaks olla faktipõhine. majanduslikke aspekte prognoosides, äh, prognoosimiseks viidi läbi simulatsioon kui me äh, majanduslikke aspekte prognoosisime, siis nüüd on seitsmendal juunil komisjon avaldanud töödokumendi, mis on osa Eh, kolmandate riikide eh, kodanike eh, integreerimisest ja ka see avaldati seitsmendal juunil. mida sellest dokumendist leida võib? kui me hindasime ehm, varjupaigataotlejate makromajanduslikku mõju, siis me hindasime seda teatud tehnilistest eeldustest lähtuvalt. Need eeldused on kooskõlas teiste rahvusvaheliste finantsinstitutsioonidega, kes on samasuguseid harjutusi läbi viinud. näiteks võib äh, rääkida sellest, kui palju inimesi kahe tuhande kuueteistkümnendal, seitsmeteistkümnendal aastal peaks tulema Euroopasse varjupaika taotlema. Äh, see arv, mis on välja pakutud, on kaks koma viis miljonit äh, nende kahe aasta kohta. siis mis tulemused meil nüüd on? mit-, selle kahe koma viie miljonilise äh, numbriga aastani kaks tuhat seitseteist äh, me võime öelda, et äh, see on üsna sarnane baasstsenaariumile tavapärase rände puhul, mis oli juba enne seda kriisi. ehk siis saab seda võrrelda numbritega, mis meil oli aastal kaks tuhat neliteist Äh, nüüd, kui me vaatame seda kahe koma viie miljoni inimest kasvu, siis äh, tuleb seda ka arvesse võtta tulemusest. Äh, kui rääkida SKT tõusust, siis SKT tõuseks null koma kaks protsenti võrreldes baasstsenaariumiga, mille puhul seda rändekasvu poleks peamiselt eh, toetab seda kasvu avaldus, avaliku sektori kulutuste kasv. Eh, kui vaadata töökohtade hulka, siis töökohti peaks, eh, töökohtade kasv peaks olema kahe tuhande seitsmendaks aastaks baastasemega võrreldes null koma kaks kuni null koma kolm protsenti suurem see, kui palju täpselt uusi töökohti tuleb, on seotud sellega, missugused oskused on sisserändajatel ja missugused on tööturu nõudmised. aga ja, ja ka sellest, kas sisserändajatel on pigem suured või äh, madalamad oskused. liikmesriike mõjutab see olukord erinevalt näiteks äh, Rootsis või äh, Saksamaal on olnud äh, sisserände mõju suurem kui teistes liikmesriikides. loomulikult nendes liikmesriikides on majanduslik mõju suuresti teistsugune. näiteks majanduslik mõju Saksamaale on saanud hinnangu null koma neli kuni null koma kaheksa protsenti täiendavat SKT tõusu ning tööhõive null koma viis kuni null koma üheksa protsenti Äh, aga ka taas see sõltub äh, põgenike äh, oskustest. nagu ma juba mainisin, siis majanduskasv tuleneb eelkõige avaliku sektori kulutuste tõusust, aga eeldatakse ka seda, et varjupaiga taotlejad suudavad tööturule kiiresti integreeruda see sõltub nende haridusest ja ka sellest, et integratsioonipoliitikad sihtriikides oleksid tõhusad. näiteks on praegu selge, et Euroopa Liitu äh, tulevad eelkõige praegu noored inimesed. Äh, need inimesed on palju nooremad kui sihtriikide keskmised inimesed, näiteks me prognoosime, äh, prognoosisime, et kahe tuhande viieteistkümnenda aasta Äh, sisserändajatest oli seitsekümmend protsenti tööealised, seda võib võrrelda näiteks kuuekümne kahe protsendiga, mis on see näitaja äh, Euroopa Liidu äh, tavaelanike puhul. tuleb ähm, tegeleda siis sellest tulenevate sotsiaalsete väljakutsetega. võib eeldada, et keskpikas perspektiivis on sellel pigem positiivne majanduslik mõju. ma tänan väga ja mina ja minu kolleeg oleme valmis vastama teile küsimustele. tänan väga. Äh, annan sõna Ivana äh, Patški, Patšnikovale, kes on Slovakkia eesistumise äh, justiits- ja siseasjade nõunik. tänan väga Slovakkia poolt ütleksin, et kui rääkida äh, õiguspärasest rändest, siis sinise kaardi süsteem on üheks meie prioriteediks. meie eesmärk me Äh, oleme valmistunud äh, vastavaks töörühmaks. homme ja ülehomme jätkame projekti esimese lugemisega äh, artikli, viiendast artiklist edasi. mõned sätted on võib-olla sellised, mille puhul on raske konsensust leida, aga ma leian, et me suudame teha edusamme. ma loodan, et meil sujub koostöö Euroopa Parlamendiga ja tänan väga, et mulle sõna andsite tänan väga. niisiis, nüüd võime minna aruteluni. osa variraportööre on siin kohal. sinise kaardi ülevaatamise raportöör tahtis tuua välja mõned vaated parlamendiliikmete vaatevinklist homme toimub variraportööride koosolek ja me ootame seda, et me saaksime tihedat koostööd teha variraportööridega sinise kaardi äh, süsteemi muutmisele. aga ma annaksin ka sõna teistele kolleegidele nii sinise kaardi direktiivi kui teiste teemade kohta. esiteks ma tahaksin välja tuua selle, et parlament ja libe komisjon on väga ettevaatlikult äh, seadusliku rände teemat käsitlenud. meil on küll selles valdkonnas pädevus, aga me oleme tõesti olnud väga ettevaatlikud ja kaalutletud. näiteks äh, oleme me rääkinud hooajatöötajate kaitsest seoses väga keerukate olukordadega Euroopa Liidus. me oleme loonud äh, iseenesest väga häid õigusakte, näiteks praegu me vaatame üle siis sinise kaardi direktiivi, mis on süsteem, mis praegu väga hästi ei toimi. see süsteem loodi ju selleks, et et Euroopa Liit saaks endale kõrgete oskustega sisserändajaid ning et nendel inimestel oleks hea juurdepääs kõrgeid oskusi nõudvatele töökohtadele, et see oleks mõlemale poolele kasulik. me räägime siin ju globaalsest kontekstist, kus ränne on reaalsus, aga osad sinise kaardi direktiivi aspektid ei toiminud ja nüüd me liigume selles valdkonnas taas ettevaatlikult, ehkki üks äh, asi siin väga hästi ei toiminud. niisiis ma väga tervitan seda, äh, mida öeldi selle kohta, et sinise kaardi süsteem peaks olema äh, kaasavam, paindlikum. minu esimesed mõtted on seotud äh, äh, Metsola Gionge raportiga, mis äh, seostuvad sellega, et sinine kaart oleks üks seaduslik viis, taas me oleme seda väga ettevaatlikult käsitlenud. no ma toon teile ühe näite kui me näiteks räägime võrdse kohtlemise põhimõtte ja võrdse töötasu põhimõtte äh, austamisest, sellest, et me ei äh,, ei kahjustaks kuidagi mõne liikmesriigi keskmist töötasu, äh, no need on väga olulised põhimõtted. samuti vastuvõtutingimuste äh, teema ja Euroopa Liidu sisese liikuvuse teema. Äh, need kõik pakuksid paremat juurdepääsu tööturule äh, kõrgete oskustega sisserändajatele. Äh, lisaks on ka äh, alalise elamisluba, alaliste elamislubade teema, mis lubaks samuti sisserändajaid Euroopa Liitu. samuti on hea see, et menetlused hakkaksid toimuma kiiremini taas see tähendaks seda, et sinise kaardi süsteem oleks tõhusam. sinise kaardi omanike õigustest rääkides, taas siin muutub olukord paremaks nõnda, et me teeme ambitsioonikaid samme demograafiliste väljakutsete lahendamiseks, millega Euroopa Liit silmitsi seisab. ehk siis üldiselt ma tervitan kõiki neid samme selle paindlikuma, kaasavama ja tagatisi pakkuva eh, sinise kaardi lähenemisele, aga me peame ka minema detailidesse, eh, mida saavad teha kindlasti variraportöörid. ma arvan, et keegi ei kahtle selles, et eh, tegemist on tundliku teemaga, ehk siis ma vägagi tervitan neid esmaseid kommentaare mida on variraportöörid äh, teinud ning ma ei kahtle selles, et diskussioon jätkub variraportööride kohtumisel. ma märkan ka, et osa kolleege on palunud sõna ning alustame äh, Nahtali Kriisbekiga, palun. Äh. aitäh, esimees. head kolleegid tõesti lühidalt, nagu Claude ütles, meie fraktsioon tervitab seda reformi, mis vastavalt ähm, sellele, mis me selle kohta oleme kuulnud, tundub edasipüüdlikuna ning parandab direktiivi. ning meil on hea meel, et äh, see ettepanek on tehtud, sellepärast et juba mitu aastat äh, oleme me seda soovinud. ning äh, asi on tõesti kiireloomuline, et me peame siin edasi liikuma. olgugi, et tegemist on poliitilises plaanis küsimustega, mis on tundlikud isegi rahulikul ajal, nagu praegusel keerulisel ajal eriti tundlikud. seetõttu on eriti oluline, et me kujundaksime siin regulatsiooni, mis võimaldab seaduslikku sisserännet üsna laia spektri ulatuses. tahaksin rõhutada paari asja, mida on juba puudutatud ja mida me variraportööride Claude'iga kindlasti veel analüüsime. esimene asi, mis on üldisem, üldisema plaani küsimus, puudutab seda, et eh, nende akti muudatustega hakkame me rakendama et me rakendaksime reformi, mis on tõesti julge ja edasipüüdlik, sest juba mitu aastat näeme me, et pärast pikki aastaid läbirääkimisi ja hääletusi on tulemuseks sisuliselt ähm, natukene muudetud vormis sama tekst. ning äh, nüüd oleks meil vaja tõesti reaalset reformi, mis süvitsi muudab sinise kaardi regulatsiooni. teiseks, mina rõhutaksin seda, et äh, meil oleks tõesti ühtne menetlus, mitte enam kakskümmend seitse või kakskümmend kaheksa, no saate ise aru, mispärast ma nii ütlen, erimenetlust. et meil tõesti toimuks ühtlustamine Euroopa ruumis, et see toimiks ja et välditaks olukorda, kus äh, iga liikmesriik äh, nii-öelda tekitab oma väikse regulatsiooniruumi, nagu sageli kipub olema. kolmandaks, äh, Claude puudutas seda juba, on väga oluline, et paindlikkus aspektid, mis on välja pakutud Euroopa Komisjoni poolt ja millest täna hommikul on juba räägitud, oleksid tõesti menetlused, mis on äh, paindlikud, sest praegu paraku isikutele, kes soovivad seda menetlust kasutada ning Euroopa kodanikele, ei ole need asjad arusaadavad, aga nad peaksid olema et, et meie eesmärk on, on vabaneda, vabaneda sellest äh, hallpeade kontinendi kuvandist natuke. ning äh, veel üks asi, mille juurde mul on märge tehtud ja see on enam-vähem viimane, millest ma tahan rääkida, meil oleks vaja luua portaal Euroopas, mis annab info nende küsimuste kohta viisil, mis on hõlpsalt hõlmatav ning äh, käsitleb ka pakutavaid töökohti ning ma tervitan komisjoni ettepanekut vastav veebileht luua. ning lõpetuseks tahaksin öelda, et tegemist on väga asjaliku ettepanekuga ning väga oluline on selgitada kodanikele, kõike sellega seonduvat positiivset, sest eh, Eurostati analüüs varasema redaktsiooni kohta sellest õigusaktist on väga negatiivne, see näitab, et sisuliselt kasutatud on seda väga vähe ja vajadus seda regulatsiooni muuta on olemas. aitäh! tänan! ma oleksin ise pidanud ka ütlema, et seda kasutati väga vähe, mis tähendab, et süsteem on läbi kukkunud nagu sa lõpus ütlesid ka, see on tõesti väga oluline tõdemus, aitäh, Natali. järgmisena Mudel Valero. Eh, aitäh. tahaksin alustada sellest, et ütlen, et eh, selle ettepanekuga on seotud palju positiivset. ent äh, üks asi, mida mul raske mõista on ning mida mul algusest peale on olnud raske mõista, on see, et meil on siin direktiiv, mis räägib üksnes kõrgelt kvalifitseeritud töö, töökohtadest ja töötajatest, mitte aga töökohtadest üldse ja töötajatest. sest Rootsis oleme me näinud, et et asi võib muutuda üsna keeruliseks, kui seda valdkonda ühtlustada, sellepärast et meil on olemas regulatsioon sisserändavate töötajate kohta, mis puudutab nii kõrgelt kvalifitseeritud kui ka vähem kvalifitseeritud töötajaid. see menetlus ja regulatsioon on meil väga lihtne. selle direktiiviga lisanduks meile märkimisväärselt bürokraatiat ning olukord muutuks ebaselgeks oleks ilmselt lihtsam inimestel, inimestel, kes on vähem kvalifitseeritud Rootsis tööd leida kui kõrgelt kvalifitseeritud inimestelt, kui see direktiiv kehtima hakkab. seetõttu olen ma seisukohal, et meil on vaja legaalseid sisserändekanaleid nii kõrgelt kvalifitseeritud kui ka vähem kvalifitseeritud inimestele ning sellele me peaksimegi tulevikus keskendama, keskenduma, me peaksime laiendama seda regulatsiooni, nii et hõlmata laiemad rühmad inimesi. aitäh! E, see ei ole nüüd täielik vastus sinu küsimusele, aga igal juhul sinise kaardi arutelu alguses oli, vaadeldi seda paketis hooajatöötajate direktiiviga, mis oli tegelikult niisugune kaitsemehhanism küll ja ei puudutanud vähem kvalifitseeritud töötajaid spetsiifiliselt. aga igal juhul äh, alguses oli see plaanis vastu võtta paketina. Äh, vastus saalist, jah, ma olen ka nagu sellega kursis. aga asi puudutab just nimelt töötajaid, kes ei ole hooajaliselt ka. aitäh, järgmisena Barbara Spinelli Grazie Presidente e volevo ringraziare anche per... aitäh, esimees. tahaksin tänada teid selle sissejuhatava ettekande eest direktiivi muudatuste kohta. siin on mitu ette, mitu muudatust, mis välja pakutakse ja, ja need on väga asjalikud. ning nagu ütles ähm, esimees, muudavad need süsteemi paindlikumaks ja laiemalt rakendatavaks. iseäranis tahaksin ma rääkida elamislubadest pikemaajaliseks eh, elamiseks isikute puhul, kellel on rahvusvaheline kaitse, et nad saaksid sinise kaardi. ning eh, perekondade taasühinemisest samuti. nägin sissejuhatusest, et kavandatakse praegu põhjendustes vähemalt, muuta see kasutatavaks ka asüülitaotlejatele ja muudele sisserändajate kategooriatele. ning väga asjalik on direktiivi rakendusala selliselt laiendada minu hinnangul. mis puudutab isikuid, kellel ei ole rahvusvahelist, kellel ei ole Euroopa Liidus antud rahvusvahelist kaitset, aga kellele on tehtud tööpakkumine liikmesriigis siis ma usun, et võiks ka neile väljastada elamislubasid, nagu minu meelest Rootsis praegu tehakse, lisaks. mõned äh, nädalad tagasi kuulsime siinsamas saalis äh, ühest väga huvitavast uurimusest. parlamendi sisepoliitika peadirektoraadi poolt läbi viidud. ning uurimuse tulemustes selgitati, kuidas, et meil on Euroopas tegelikult tohutu tööjõuvajadus iseäranis sektorites, kus on vaja just vähem kvalifitseeritud tööjõudu ja statistika on siin märkimisväärne ning see puudutab ka meie demograafilist olukorda sest eh, Euroopa vananev elanikkond ei suuda enam neid töid teha, meie, meil ei ole piisavalt noori inimesi, et, et need töökäed tagada selles valdkonnas. nii et küsimus, mis mul on komisjonile, on järgmine. kuidas siis olete või miks te olete jätnud asüülitaotlejad, kes on vähem kvalifitseeritud, välja direktiivi rakendamisalast? aitäh. tänan, Barbara ning eh, tegelikult see on väga ulatuslik küsimus, küsimus rakendusalast, mida hakkame arutama koordinaatoritega homme. Laura Kiie, palun. Sì, grazie Presidente. Io eh, vengo dalla... aitäh, esimees. Eh, mina olen tööhõivekomisjonist ise ning vaadates seda teksti, nii nagu see praegu on formuleeritud on mul märkimisväärsed kahtlused. konkreetsemalt seoses Euroopa tasandi koordinatsiooni täieliku puudumisega tööhõive poliitika ja tööhõive tingimuste osas, mis, mis oleks vajalikud selleks, et seda direktiivi rakendada. me ei räägi siin Euroopa-sisesest sotsiaalsest dumpingust, me räägime ebavõrdsest konkurentsist, me räägime töötingimustest, tingimustest töötajatele, mis on väga erinevad riigiti Euroopa Liidu sees. ning äh, ajal, mil me lubame oma tööturule inimesi, kellel on õigus sinisele kaardile siis eh, mida need inimesed hakkavad tegema, kui nad meie tööturule saavad? loomulikult tahavad nad minna riikidesse, mis eh, tagavad neile mitte ainult paremad majanduslikud tingimused, kõrgema palga, vaid ka paremad sotsiaalsed tingimused. meil on riike, kus eh, sotsiaalne kohtlemine elanike suhtes on, on väga kaasav ja on riike, kus need tingimused, see vastuvõtt on märksa jahedam ning niisuguses olukorras, kus erinevused on suured, näeme me suurenevat dumpingut ning sarnaseid nähtusi paratamatult. kuna komisjon meenutas, et äh, ettepanekus on ka dumpingu vastased klauslid, siis regulatsioonis on olemas need antidumpingu vast-, dumpingu vastased klauslid, siis miks neid ei kasutata? veel üks probleem on seotud kvalifikatsiooni tunnustamisega. näiteks Itaalias on praegu väga keeruline saavutada oma kvalifikatsiooni tunnustamine, kui kvalifikatsioon on saadud teises, omandatud teises Euroopa Liidu liikmesriigis. ning Itaalia töötajatel on raske saavutada oma kvalifikatsiooni tunnustamine, kui nad siirduvad teise liikmesriiki, nii et see on samuti üks äh, märkimisväärne probleem, mida meil tuleb osutada. veel üks asi, millega me tegeleme EMPL komisjonis, on lähetatud töötajate direktiiv ma tahaksin väga loota, et et seda arvestatakse samuti käesoleva ettepaneku menetlemisel ning kaalutakse hoolega, sest tegemist on küsimusega, mida tuleb põhjalikult kaaluda, sest muidu ainult süvenevad juba olemasolevad probleemid. veel üks asi. kui me räägime tingimuste parandamisest liikmesriikides, ma räägin tingimustest, mille puhul antakse sinine kaart, siis tekib ajude äravool. et ajude äravool Põhja-Euroopa suunal, kui te soovite, kui te lubate niimoodi väljenduda, et ehk siis Euroopa Liidu sisene ajude äravool. nii et äh, see on samuti valdkond, kus peaks osutama probleemidele. me oleme kuulnud sellest, et Kreekast on lahkunud umbes pool miljonit noort hiljuti loomult, loomulikult meeldib, meeldib mulle võrdne kohtlemine ja kaasav tööturg, võrdne juurdepääs kõigile. aga me peame seda hoolega analüüsima, sest vastasel juhul võib tekkida olukord, kus juba halb olukord halveneb veelgi mitmetes liikmesriikides. aitäh! tänan! aitäh, esimees! tahaksin rääkida kolmest valdkonnast ning äh, pöörduda küsimustega komisjoni ja nõukogu eesistuja poole. kui ma õigesti aru sain, siis peaks sinise kaardi süsteemi eesmärk olema mitte töötingimuste ühtlustamine Euroopas, vaid äh, juurdepääsu tagamine, juurdepääsu tagamise ühtlustamine kolmandate riikide kodanikel Euroopa tööturule, mis tähendab, et praegune regulatsioon liikmesriikides vastavas osas asenduks Euroopa raamistikuga. kas see on komisjoni eesmärk? see on küsimus komisjonile ja nõukogu eesistujale. nõukogu eesistujale siis selles mõttes, kas nõukogu eesistuja seda toetab. mõistan samuti, et, et see sissetuleku lävend, mis peab olema tagatud, et võimaldada juurdepääsu Euroopa tööturule, saab nüüd alandatud ning taaskord seoses sellega küsimus, missuguste konkreetsete tingimustega taga, kavatsetakse tagada see, et see õigusakti ettepanek ei, ei leia kuritarvitamist sotsiaalse dumpingu eesmärkidel, ehk kuidas tagatakse, et inimesed Prantsusmaal, Hispaanial, Saksamaal, kus nad iganes toetav, töötavad, et, et nende puhul rakenduvad reaalselt äh, selle piirkonna palgad ja töötingimused, see on väga oluline. muuhulgas selle tõttu, et vähendatakse miinimumaega lepingute kestvuseks. see miinimumaeg peaks olema kuus kuud nüüd, mis tähendab, et äh, mingi kontsern võib võtta inimesi tööle väiksema palgaga, kui oma kodanikele makstakse kõigepealt kuueks kuuks üheks, ühes liikmesriigis, teisi, pärast äh, kuueks kuuks teises liikmesriigis ja siis kuueks kuuks kolmandas liikmesriigis, see on võimalik. kuidas me siis kavatseme tagada, et, äh, et sotsiaalset dumpingut ei toimu? siis tahaksin käsitleda seda, mida mitu kolleegi juba puudutasid, nimelt äh, et kõrge, et kavas on praegu sinist kaarti rakendada üksnes kõrgelt kvalifitseeritud töötajate puhul Eh, siin on tegelikult liikmesriikides praegu väga erinevaid tõlgendusi sellele, mida tähendab kõrgelt kvalifitseeritud. kas tegemist on akadeemilist haridust omavate töötajatega või tuleb arvesse ka muu haridus? Eh, see küsimus on Euroopas oluline muuhulgas eh, just sellepärast, et eh, mõnel alal nõutakse mõnes liikmesriigis ülikooliharidust, samas kui teises liikmesriigis rahuldatakse muu formaalse haridustasemega. või siis mõnes riigis öö, eh, lubatakse mõlemat. nii et me peaksime siis hakkama täpsustama, kas me peame siin silmas akadeemilist haridust nõudvaid elukutseid, arstid, arhitektid või siis öö, võivad äh, meil tulla, meile tulla ka hästi kõr-, hea haridustasemega mehhatroonikud näiteks. et ka siin oleks selgitust vaja. tänan. kõrge kvalifitseeritud, kõrgelt kvalifitseeritud äh, definitsioon on siis samuti väga oluline küsimus, mida tuleb arutada. Cecilia Wikström, palun. aitäh, esimees. kui me räägime sisserändest praegu, siis eh, kipub jutt olema just varjupaiga sisserändest, aga me peame arvestama, et eh, sisserände puhul on meil varjupaiga taotlejad ühelt poolt ja seaduslik sisseränne teiselt poolt ning Euroopas peaksime me võtma kursi oma konkurentsivõime, oma oma nii-öelda atraktiivsuse suurendamisele ning seetõttu on sinise kaardi regulatsiooni reform väga vajalik sest kõik teavad ju, mis asi on roheline kaart Ameerika Ühendriikides, isegi kõik eurooplased teavad. aga praktiliselt keegi ei tea, et meil on mingi sarnane süsteem olemas või vähemalt äh, süsteem, mida kavatseti või nähti algselt äh, sarnasena ameeriklaste rohelisele kaardile. nii et me peaksime mitte keskenduma juriidilistele nüanssidele liigselt, äh, vaid olema pigem paindlikud ja muutma selle väga atraktiivseks mitte ainult kõrgelt kvalifitseeritud inimestele, vaid ka lihttöötajatele. ma mäletan, et käisin Ameerika Ühendriikidel ning taksojuht, kes mind äh, lennujaamast viis äh, sinna, kuhu ma tahtsin minna, ütles, et, äh, et ta võitis oma rohelise kaardi loteriis. nii et see on, see on tõesti midagi nii atraktiivset Ameerika Ühendriikides, et inimesed on valmis selle nimel pingutama ning me peaksime kui, kujundama sinise kaardi regulatsiooni samasuguseks, et see, see oleks atraktiivne mitte ainult kõrgelt kvalifitseeritud töötajatele, vaid ka lihtsalt töötajatele, sest töökäsi on meil puudus. töökätest on meil puudus, vastasel juhul tõmbub meie töö, tööturg kokku ja meie, äh, meie elanikkond jääbki vähenema. nii et äh, meie, ma tahaksin rõhutada veel seda olulist panust, mis, mis tuli üld, õpilaste ja teadlaste direktiivist. ning mul on väga kõrged ootused praegusele reformiprotsessile ja ma loodan, et meil õnnestub nüüd asi õigesti paika saada, sest eelmine kord see ei õnnestunud. ja me peame nüüd äh, nii-öelda kaevikutest välja tulema ja et looma süsteemi, mis on atraktiivne, mis ei ole liiga keeruline inimestele eh, nii selle hoomamiseks kui ka selle kasutamiseks. ma loodan, et kõik, kes selle olulise teemaga töötavad, eh, teevad head tööd ja soovin neile kõigile edu. aitäh, Cecilia! ning me järgime neid põhimõtteid, millest sa rääkisid seoses õpilaste ja teadlaste direktiiviga, sest paljud väga sarnased küsimused kerkisid ka nende menetlemisel, sotsiaalne dumping ning küsimus sellest, kellel on juurdepääs meie turgudele ja me peame nende küsimustega edasi liikuma väga ettevaatlikult. me oleme neid käsitlenud juba triloogides ja muudel kohtumistel eh, vastavaid õigusakte ette valmistades. aitäh teid eh, sellele viitama, aitäh teile selle eest, sellele viitamast. nüüd, kolleegid, kui rohkem sõnasoovijaid ei ole, siis ma paluksin komisjonil lühidalt vastata küsimustele, mis komisjonile adresseeriti sest, ei vabandust, ma ei pannud tähele teid. kõigepealt Cecil ja siis proua Mussolini. aitäh! kõigepealt tahaksin tänada teid selle direktiivi ettepaneku eest, sest see arvestab meie algatust kolleeg Metsalaga päris paljudest eh, nüanssidest on juba räägitud ning ma jagan Birgiti arvamust seoses kõrgelt kvalifitseeritud töötajatega. väga oluline on, et nad saaksid liikuda ühest liikmesriigist teise. kas on olemas eh, ja, ja kas on olemas mingi definitsioonide nimekiri, et mis, mis meie jaoks ja mis, mis liikmesriigis kehtib kõrgelt kvalifitseerituna? ning üks lõik, millest ma päris aru ei saanud ja millega seoses ma tahaksin komisjonilt selgitust. vastuvõtukriteeriumide osas kirjutate te, et liikmesriigid võivad aktsepteerida, võivad aktsepteerida või eh, liikmesriigid lükkavad tagasi taotlused kolmandate riikide kodanike poolt, kes loetakse ah, liikmesriigi avalikku korda või julgeolekut ohustavaks kas te saaksite eh, seda natuke selgitada mulle, ma ei saanud aru, mida siin silmas peetakse, aitäh, proua Mussolini. aitäh. mina näeksin või kuuleksin hea meelega täiendavalt selgitusi eesistuja poolt, sest me kavatseme praegu kehtestada regulatsiooni väga tundlikus valdkonnas ning äh, me peaksime suutma selgitada meie kodanikele, et olukord on kriitiline. paljudes liikmesriikides, näiteks Itaalias on naiste puhul olukord niisugune, et kui nad saavad lapse, siis äh, lastakse nad töölt lahti, nagu oleks tegemist mingi rikkumisega. või siis kaotavad nad äh, sissetulekus. tehakse neile ettepanek äh, vabatahtlikult äh, töötada, minna üle osaajalisele tööle. ja, ja siis tasapisi surutakse nad niimoodi välja üldse oma töökohalt. me peaksime me peaksime nüüd tagama, et ei tekiks olukord, kus sinise kaardi saaja eh, staatus või olukord muutub paremaks meie oma nais-, meie oma naiste omast, näiteks Itaalias oleks eh, väga raske seda selgitada, sest või siis peaks olema võimalus eh, taotleda neil ka seda sinist kaarti, et nad ei satuks halvemasse olukorda kui pagulased. right. Um, I'm going to... Uh... Selge pilt. Ja nüüd paluksin, et komisjon vastaks konkreetsematele küsimustele, mille liikmed esitasid. Aitäh nende küsimuste ja märkuste eest. Need on väga teretulnud ja loomulikult äh, soovime teiega tulevikus sel teemal põhjalikult koostööd teha nüüd äh, vastuseks teie küsimustele räägiti äh, tööpakkumiste portaalist. me nii kaugel veel ei ole, aga ma tahtsin öelda, et äh, samal ajal ettepanekuga käivitasime uue kodulehe sinise kaardi kohta, mis annab infot praeguse sinikaardi koht, sinise kaardi kohta ja loomulikult seda kaasajastatakse ka tulevikus Mm, mis puudutab nüüd konkreetselt Rootsi olukorda, siis me oleme teadlikud sellest, et Rootsis on väga omapärane töömigratsioonisüsteem ja Rootsi oli viimane, kes kiitis heaks praeguse direktiivi ja meie oleme valmis Rootsi kolleegidega igati koostööd tegema. aga oluline meie jaoks on, et see ei kohalduks mitte ainult ühele liikmesriigile, vaid kõigile ja seetõttu kui me räägime kõrgest kvalifikatsioonist, siis me mõjuhinnangus ka käsitlesime seda põhjalikult, me vaatasime, millised on erinevad süsteemid liikmesriigiti, et näha, mis toimib kõige paremini, selleks et eh, just leida kõrgelt kvalifikeeritud, kvalifitseeritud tööjõudu sest äh, nendel inimestel on teatud äh, konkreetsed aspektid ja praegusel hetkel lähenemine ei ole suunatud just nendele inimestele. ja me tahame, et see oleks äh, sellele rühmale suunatud. aga rõhutan veel kord, et praeguses ettepanekus ettepanekuga muutub sinine kaart palju kaasavamaks, rohkem inimesi saab seda taodelda. ja see on osaliselt vastuseks ka sellele, miks teisi oskuste tasandeid ei ole siin ära toodud. jah, selgitav äh, dokument äh, mainib seda, sest seal on mõjuhinnangu kokkuvõte ära toodud, mis tugineb põhjalikule uuringule, kus me analüüsime võimalusi mis teoreetiliselt sinise kaardi jaoks võimalikud oleksid. aga meie jõudsime järelduseni, et selline suunatud lähenemine on vajalik ja meil on juba erinevaid lähenemisi, mis puudutavad e-, näiteks hooajatööjõu puhul erinevaid tasandeid, kus kvalifikatsioonide tase ei ole määratud. varjupaigad taotlejate puhul seda me ei peetnud, pidanud mõistlikuks lõpuks nende kaasamist. sest see ei ole antud ettepaneku eesmärk. ja kasusaajad tasust siia lisada, varjupaigataotlejaid mitte. nüüd mis puudutab Euroopa Liidu sisest liikuvust ja sotsiaalse dumpingu ohte, siis juba praeguses süsteemis on meil erinevad tagatised äh, selle vältimiseks. meil on näiteks palgalävend, mis jääb ka edasi, millest tuleb lähtuda ka teise riiki kolides. teatud miinimum peab olema tagatud lisaks äh, liikmesriigi tööõigus, kollektiivlepingud, äh, neid kõiki peab austama, mis tagab, et äh, liikmesriigi töötajad ei jää halvemasse olukorda. nüüd kvalifikatsiooni tunnustamine on tõesti keerukas teema. me üritame seda lahendada, aga tunnustamine on alati liikmesriigi pädevuses. aga meie leiame, et see peab muutuma paindlikumaks ning teatud määratlemata ameti puhul ei ole vaja sellist süvahindamist, aga teatud ametite puhul on olukord liikmesriigiti erinev ja liikmesriigile jääb siin lõppsõna. aga meie ettepanek on, et me ei tunnusta mitte ainult ainult äh, ametlikke kvalifikatsioone, sest äh, alati ei piisa sellest äh, ülikooli diplomist. inimesel võib olla ka tänu kogemusele väga konkreetne pädevus ja liikmesriik loomulikult peab seda tunnustama ja hindama ja leidma vastavuse ametlikus kvalifikatsioonis, formaalses kvalifikatsioonis, seega praegune paindlikkus on võimalik. nüüd see rahva tervise säte, see on tavasäte, see on kõikide seaduslike rändedokumentide puhul ära toodud, nii nagu oht avalikule korrale ja nii edasi. ja see on alati nende meetmetega ära toodud siin räägiti ka pooleaastastest lepingustest, lepingutest. me vähendasime seda nüüd poole aastani, aastalt, sellepärast et tööturul on tegelik olukord selline, kus tullakse liikmesriigi meetmete puhul kaheteistkümneks kuuks ja kui sellisel juhul nad ei saa taotleda sinist kaarti, seetõttu pidime seda aega sinise kaardi puhul vähendama. ja ettevõtetel on ka olukord nüüd lihtsam, sest rahvusvaheline palkamine, sellega kaasnevad alati teatud ohud, keegi tuleb kohale tuua, ei tea, kas see inimene ikkagi sobib ja see risk on suurem võrreldes sellega, kui inimene koha pealt palgata, seega lühem tööleping võimaldab ettevõtetele ette näha sellise katseaja ja seda vajadusel pikendada ei ole võimalik, et liikmesriik saadab inimest kuueks kuuks ühest liikmesriigist teise, sellepärast et esimene sinine kaart kehtib kaksteist kuud ja enne seda ei saa üldse kolida teist, teise liikmesriiki. ei saa kolida kohe pärast kuute kuud. seega me leiame, et see on vajalik säte ma loodan, et ma vastasin enamikele küsimustele. nüüd lävendid, palgalävendid. me ei pane paika konkreetset palka, vaid see on sisenemise tingimus, aga palk on alati töötaja ja tööandja vaheline asi, kus lähtutakse liikmesriigi õigusest ja kollektiivlepingutest mis samamoodi kohalduvad. meie nägime, et praegune lävend on väga eksklusiivne ja lihtsalt äh, taotlejatel pole isegi võimalik sinist kaarti taotleda, sest see lävend on liiga kõrge. nüüd oleme selle toonud madalamaks, aga liikmesriik võib ise sätestada selle lävendi. arvestades oma tööturu omapäradega, kus see on kõige sobivam aga igal juhul on vajalik see sätestada, et ettepanek oleks kaasavam, ma arvan, et see ei too palku alla, sest äh, see on jätkuvalt äh, tasemel, mis on kooskõlas äh, liikmesriigi palkadega, aitäh! suur tänu! nüüd Slovakkia eesistujale paraku praegu sõna ei saa anda, sest tuleb ka Slovakkia minister siia ja meil on hääletused ja enne seda veel üks punkt, mis tuleb läbi võtta. seega enne kui me kümme viisteist hääletamise juurde asume, on meil veel üks lühike punkt, mis puudutab Euroopa Politseiametit ja strateegilist koostööd äh, avaliku korra vallas äh, koostöös Hiina Rahvavabariigi avaliku julgeolekuministeeriumiga. ja see on siis Hiina Rahvavabariigi avaliku julgeolekuministeeriumi ja Euroopa Liidu vahelise strateegilise koostöö kokkuleppe sõlmimine tegemist on strateegilisega, seega isikuandmeid vahetada ei saa ning parlamendiga ainult konsulteeritakse sel teemal arvamuseni, peame jõudma nelja kuuga. kuulame ära siis nõukogu esindaja ja Europoli esindaja ettepanekud, miks on vajalik selline kokkulepe. kõigepealt Slovakkia eesistumise nimel härra Rene Baran, palun suur tänu, lugupeetud äh, libekomisjoni liikmed, aitäh, et andsite mulle võimaluse tutvustada koostöölepingut Europoli ja Hiina vahel. praegustel keerulisel ajal on oluline üles ehitada professionaalseid suhteid kolmandate riikide ja Euroopa Liidu vahel ning Hiina on üks strateegilistest partneritest selles kontekstis see ei ole esimene taoline kokkulepe, seega ilmselt olete menetlusega tuttavad. menetlus on sarnane varasemalt kasutusel olnud lepingutele. nõukogu kiidab heaks rakendusotsuse, mis puudutab Europoli võimalust allkirjastada koostööleping pärast seda, kui on toimunud konsultatsioon Euroopa Parlamendiga, Euroopa Europoli juhtorganiga ning äh, Hiina kokkuleppe puhul tahaksin rõhutada, et tegemist on strateegilise kokkuleppega, mis ei võimalda isikuandmete vahetamist. võimalik on ainult strateegilise ja operatiivinfo vahetus ja seetõttu ei kohaldu sellele mingid andmekaitse aspektid. seda kõike tuleb vaadata laiemalt, küberkuritegevus, ebaseaduslik ränne, inimkaubandus, relvakaubandus, narkootikumid, majanduskuriteod, rahapesu, terrorism on ära toodud prioriteetvaldkondadena. operatiivsest aspektist arvestades Euroopa Hiina organiseeritud kuritegevuse mõju Euroopas ja organiseeritud kuritegevuse rühmitusi on Hiina Europoli jaoks oluline osapool. koostöö hõlmab mitmeid kuritegevuse valdkondi, mis on Europoli jaoks eh, huvi pakkuvad inimkaubandus, narkootikumid, ebaseaduslik ränne, võltsingud, spordikorruptsioon, küberkuritegevus, rahapesu. teatud pettused. nüüd, kas juhataja katkestab, palun tehke lühidalt. loome lisandväärtust kuritegevuse vastases võitluses kõige olulisem valdkond on kindlasti narkootikumid, inimkaubandus, ning ebaseaduslike rände soodustamine, sellepärast et Hiina on nii lähteriigiks, sihtriigiks kui ka transiitriigiks. Hiina peab rohkem pingutama võitluses inimkaubandusega, võlts, võltsingute vallas, sest Hiinas toodetakse võltsitud eurosid, need on sageli Hiina päritolu, me räägime siin ka intellektuaalomandiõigusest, spordikorruptsioon, ka siin on meil huvi Hiinaga koostööd teha, vähemasti strateegilisel tasandil. kui me räägime ka spordi ennustamistest, nüüd organiseeritud kuritegevuslikud rühmitused, küberkuritegevus vastavalt Europoli jokta andmetele on Aasias Hiina üks äh, põhilistest äh, küberkuritegevuse algriikidest ning äh, lõpetuseks rahapesu selleks, et tõhustada politsei koostööd rahvusvaheliselt Hiina ametivõimudega just rahapesu uurimise vallas. see on oluline prioriteet. seetõttu eesistuja nõustus Europoli hinnanguga, et koostöö Hiina ametivõimudega strateegilise kokkuleppe raames annab lisandväärtust, et Europol saaks oma ülesandeid paremini täita ning toetada liikmesriikeid selleks, et ennetada ja võidelda riikideülese kuritegevusega ja kõik liikmesriigid toetavad seda kokkulepet. suur tänu tähelepanu eest, aitäh. vabandan, et pidin teid tagant kiirustama. ja kui te, annaksin nüüd sõna härra Bartebakile, Europoli esindajale, palun. Uh, tänan, uh, lugupeetud head libekomisjoni liikmed, ma räägin väga lühidalt, minu Slovakkia kolleeg juba rääkis asjadest. Europolil oleks väga hea meel, kui te volitaksite meid seda kokkulepet allkirjastama, sest nagu kuulsime, on siin juba operatiivseid kaalutlusi. tõepoolest, see on ainult strateegiline lepe, nii et äh, isikuandmeid ei vahetataks, aga siiski äh, on siin mõned operatsioonilised küsimused, mille tõttu me soovime teie valitust. tänan, härra eesistuja! kui liikmed ei soovi sõna võtta, siis me võime, ahah, siiski üks sõnasoovija, palun, härra Pätsen. Um, I... tänan, Claude, ma tahaks ühte asja ainult öelda. Europol peaks olema eh, Euroopa Liidu politsei eesmärkidel selline luureteenistus eh, milline oleks see suhe Hiina valitsuse ja Hiina kommunistliku parteiga, kas ei oleks nagu see, et FBI-st Elliot Nessil on nüüd mingi strateegiline suhe Al Capone'iga? ei saa ju vahet teha organiseeritud kuritegevuse ja Hiina kommunistliku partei vahel, nad on üks ja seesama asi. kokkuvõtteks ma ütleks väga lühidalt, et te ei räägi ainult sellest, et teil on kurjategi, kuritegelike poliitgängsteritega suhe, vaid nüüd te räägite riigist, mis mõrvab süstemaatiliselt sadu, tuhandeid või isegi miljoneid inimesi selleks, et äh, organitööstusele materjali leida, sellest räägiti parlamendis ka eelmisel nädalal. aastast kaks tuhat alates on miljon kuni poolteist miljonit inimest arreteeritud täiesti võltsitud süüdistustega ja siis mõrvatud Hiina valitsuse poolt selleks, et neilt Äh, väevõimuga inimorganeid ära võtta. ehk siis mõte sellest, et meil võiks olla strateegiline kokkulepe nende inimestega, oleks sama nagu meil oleks teise maailmasõja ajal Natsi-Saksamaaga strateegiline suhe, mina hääletan selle asja vastu. aitäh, härra De Pakk, kas te tahate sellele võib-olla vastata ja siis lõpetame arutelu? jah, palun väga põgusalt ähm Europolil on olemas kindlad tagatised selleks, et hoida ära see, mida eelmine kõneleja mainis. ma pean taas rõhutama, nagu minu Slovakkia kolleeg juba ütles, siin ei vahetata isikuandmeid, ehk siis mitte ühegi inimesega ei ole ei otseselt ega kaudselt mingid andmed seotud, mida siin vahetatakse. nüüd, kui rääkida meie eh, töömeetoditest, siis selles kontekstis on see ikkagi seda väärt Eh, jah, ka mina tahtsin seda rõhutada. Eh, seda teemat arutati koordinaatorite seas eile ning eh, seda tehakse lihtsustatud menetluse kontekstis. tänan, kolleegid, nüüd läheme edasi hääletuse juurde ning kontrollime, kas kõigil on olemas hääletamiseks kaardid, kui ei ole, siis palun andke märku ja teeme pisikese pausi, aitäh! Thank you. Okay, colleagues. tänan, äh, hea küll, kolleegid, kui kõik on valmis, siis läheme hääletuse juurde. kas kõik on valmis? selge. Äh, kolleegid, meil on siis äh, Euroopa reisidokument ebaseaduslikus riigis viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmiseks, raportööriks on Jussi Halla-Aho ja institutsioonide vahelisel läbirääkimistel kokku lepitud teksti hääletus, nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletus on endiselt avatud. Te ei pea häbenema, te võite kätt ka tõsta andke siis käega märku ja me võtame teid arvesse, et te olete hääletanud, hääletus on lõppenud. vastu võetud, nelikümmend kaks poolt, viis vastu. õnnitleme raportööri. Point fourteen is punkt neliteist, ajutiste meetmete kehtestamine rahvusvahelise kaitse vallas Itaalia ja Kreeka hüvanguks. raporti projekti hääletus. Äh, hääletame siis läbirääkimiste aval-, alustamise ja läbirääkijate üle. Eh, otsustatakse seda, kas on viiskümmend neli tuhat kohta ähm, varjupaiga taotlejatele Itaalias ja Kreekas, äh, Süüria pagulastele Türgist. nüüd on olnud mitu tähtaega, teine tähtaeg sai läbi kuuendal juulil, mis võimaldas parlamendiliikmetel väljendada ennast enne seda, kui otsus jõustus esimesel mail kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal. pärast mõlemat tähtaega ja pärast äh, raportööri välja pakutud muudatusettepanekuid on kokku seitsekümmend kolm muudatusettepanekut, kas raportöör soovib sõna? ei soovi, selge. sellisel juhul me võime minna hääletuse juurde. Äh, ma mainin ka seda, et kaks muudatusettepanekut on tagasi võetud, muudatusettepanekud kuuskümmend üheksa ja nelikümmend üheksa ja selle info võtame arvesse ja võime minna hääletuse juurde. ehk siis esiteks muudatusettepanek kakskümmend seitse, hääletus on avatud. That is rejected. tagasi lükatud nüüd hääletame plokina õigusliku aluse üle, hääletus on alanud. hääletame plokina õigusliku aluse üle ja hääletus endiselt käib. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud ja see on tagasi lükatud. härra Allahaho, palun. paistab, et minu hääletusseade ei toimi, mina saan millegipärast ainult poolt hääletada. ma olin tegelikult vastu, ütleb härra Allahaho. selge. selge, see läheb protokolli kirja järgmiseks, kolleegid, muudatusettepanek kuuskümmend neli, esimene osa, hääletus on alanud. nüüd on hääletus lõppenud ja see on tagasi lükatud. teine pool, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend kaks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. nüüd hääletame plokina muudatusettepanekuid, mis äh, käsitlevad esimese artikli kaotamist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kuuskümmend. ei, muudatusettepanek kuuskümmend kaheksa, hääletus on alanud tekib küsimus, kas midagi langeb ära. vabandust, kolleegid, me äh, hääletame muudatusettepaneku number kakskümmend neli poolt, kuuskümmend kaheksa jääb ära, hääletame kahekümne nelja üle, hääletus on alanud hääletus on lõppenud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend viis, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud. muudatusettepanek seitsekümmend kolm, hääletus on alanud hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend kuus, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud, vastu võetud. muudatusettepanek üheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend kuus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud. põhjendus kolm, hääletus on lõppenud, vastu võetud muudatusettepanek kolmkümmend üheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud nüüd kompromiss A, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud, kompromiss B, hääletus on alanud. Äh, muudatusettepanek üksteist, hääletus on alanud. pean siin ettevaatlikum olema hääletus on lõppenud. EPP-l ehm, e on äh, selle muudatusettepaneku puhul üks nagu üle. nüüd on hääletus lõppenud, tagasi lükatud. kompromiss E, äh, muudatusettepanek kaksteist, hääletus on alanud hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. kompromiss B, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. kompromiss C, esimene osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss C teine pool, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud muudatusettepanek viiskümmend kolm, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek viiskümmend neli, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud muudatusettepanek viisteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss D, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek seitseteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend kaheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud muudatusettepanek viiskümmend üheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kaheksateist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kuuskümmend üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek üheksateist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss E, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss F, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. see on vastu võetud. nüüd äh, viimane nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. ja vastu võetud kolmkümmend üheksa poolt, kolm erapooletult, üheksa vastu. You have to break now.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 Slovakkia ministrid tulevad kella üheteistkümneks. ehk siis praegu teeme pooletunnise pausi, kuni kell saab üksteist ja Slovakkia ministrid on kohale tulnud. tänan, Toomas ehk siis kolleegid, kui te ei kuulnud, siis Slovakkia ministrid tulevad kella üheteistkümneks, siseasjade ja justiitsminister, ehk siis kolmekümneminutiline paus praegu, aitäh! Yes, yes, we will. So, uh, good afternoon, colleagues. We have tervist, kolleegid! nüüd seitsmeteistkümnes päevakorrapunkt, Slovakkia eesistumise prioriteetide tutvustamine justiits- ja siseasjade küsimustes. meil tuleb ettekanne Lucia Žitnanskalt ning Robert Kalinjakilt tervitame mõlemaid. Nemad on siis justiitsminister ja asepeaminister ning samuti siseminister ja samuti asepeaminister. mul on väga hea meel, et te olete siin Brüsselis meie komisjoni ees. rääkides nüüd praktilisest korraldusest, head kolleegid, siis ma annan kõigepealt sõna ministritele teil on umbes kümme minutit oma ettekannete jaoks, teil mõlemal, ning siis toimub ka arutelu, kõigepealt annan sõna koordinaatoritele ja siis ka teistele kolleegidele, kes võivad küsimusi küsida. Eh, kas te olete otsustanud, kes teist alustab? selge, siis kõigepealt eh, siseminister härra Kalinjak, teil on sõna. Eh, tänan väga, härra eesistuja lugupeetud Euroopa Parlamendi liikmed. meie peaminister käsitles või õigemini rääkis hiljuti Euroopa Parlamendis ning kirjeldas Euroopa Liitu kui erakordset ja unikaalset projekti. mina olen nende sõnadega vägagi nõus, sest Euroopa projekt oli see, mis suutis meie maailmajao väga raskest olukorrast päästa ning see on meid toonud siia tänasesse päeva. sadu aastaid tagasi olid miljonid inimesed äh, suremas, kusjuures Brüsselist mitte sugugi kaugel. sada aastat tagasi olid siin äh, rindejooned, aga tänapäeval pole siin isegi enam piirikontrolli. see tähendab seda, et meil on nii tänapäeva kui ka tuleviku kontekstis Euroopa projekti ees suur vastutus. inimesed võivad eh, elada, areneda, näiteks loominguliselt areneda, sellistes tingimustes, mida kogu ülejäänud maailm kadestab. ma ei pea siin silmas ainult materiaalset heaolu, aga ka rahu ja seda, et nii paljud vabadused, õigused on tagatud minu koduriik Slovakkia sai Euroopa projekti osaks küllaltki hiljuti. seda te loomulikult kõik teate. me kõik mäletame väga elavalt seda, kuidas me tundsime ennast siis, kui Slovakkiast sai Euroopa Liidu liikmesriik, kui meie pealinna lähedal kaotati piirikontroll. minu jaoks tähendab see seda, et Euroopa projekti saavutused on midagi sellist, mida ei tohi pidada iseenesestmõistetavateks. Need asjad ei juhtunud niisama. vabadus, julgeolek ja eh, kõik need õigused, mis meil on, on sellised asjad, mida tuleb ka tulevikus kaitsta. mina tunnen eh, suurt vastutust Slovakkia esindajana, sest Slovakkia vastutab nende küsimuste eest järgneva kuue kuu jooksul, aga Slovakkia pole siin üksi, vaid Euroopa Parlament on meile suurepärane partner. meil on ühised ülesanded, ühised volitused ja meil on ka isikutevahelised kontaktid. ma olen kindel, et me saame oma ühiseid huve ja eesmärke kasutada selleks, et oma projekti edendada. ning ma kinnitaksin teile, et Slovakkia eesistumine nõukogus on midagi sellist, mis on väga avatud Euroopa Parlamendi suhtes. sellised küsimused nagu ränne ja terrorismivastane võitlus on kindlasti teemaks, samuti räägime sellest, kuidas tegeleda looduskatastroofidega on ka rändeteema. viimaste kuude jooksul on väga palju asju juhtunud ning ma tänaksin siinkohal Euroopa Parlamenti. uus seadusandlus, mis puudutab, mis võeti hiljuti vastu eh, Euroopa piirivalve ja rannakaitse suhtes näitab, et inimes-, et Euroopa Liit on võimeline kiiresti reageerima, et institutsioonide vahel toimub koostöö ja me suudame eh, koos asju teha selleks, et et eh, saada hakkama nende väljakutsetega, mida ülejäänud maailm meie suunas paiskab. Euroopa piirivalve ja rannavalve on väga hea näide sellest ning Slovakkia eesistumine soovib need õigusaktid ka praktikas ellu viia. ning selle aasta lõpupoole me loodetavasti näeme juba selle töö vilju reaalsuses. üks täiendav teema on see, kuidas tulevikus rännet hallata. see on midagi sellist, mida komisjon on meile Bratislavas mitteametlike kohtumiste käigus teada andnud Äh, räägitakse nii-öelda neljast R-ist inglise keeles, äh, kõigepealt siis äh, tagasipöördumisest. Need, kellel ei ole õigust saada rahvusvahelist kaitset, peavad tagasi pöörduma. teiseks, meil on palju tagasivõtmise lepinguid, osa neist toimivad ja me peame tegema koostööd oma naaberriikidega selleks, et taas nende, need lepped eh, nii-öelda üles äratada, et nad paremini toimiksid. Eh, teise, eh, kolmandaks ümberasustamine, mis on see viis, mis aitab meil aidata neid, kellel on kõige rohkem abi vaja. selles kontekstis nii liikmesriigid eraldi kui ka Euroopa Liit proovivad aidata neid, kellel on kõik, selleks kõige suurem vajadus, kes on kõige suuremas ohus. ning ümberasustamine on just see, mis aitab meil aidata neid, kes seda abi kõige rohkem vajavad. ning neljandaks, ümberpaigutamine. ümberpaigutamine on seotud sellega, et Euroopa Liidu liikmesriigid jagaksid omavahel seda koormat. selles kontekstis on tarvis näha, eh, on siis tarvis näha eh, varjupaigasüsteemi reformimist. Eh, varjupaigareformi puhul varjupaigareform moodustabki meie tööst lõviosa ning eelmisel nädalal toimunud et mitteametlikul kohtumisel Bratislavas jõudsime kokkuleppele selles, et äh, hakkame teatud valdkondades juba kohe koostööd tegema, näiteks Euroopa piirivalve ähm, töö, samuti Eurotac. Läheb veel aega selleks, et pidada detailset arutelu Dublini määruse üle ja selle üle, kuidas täpselt inimesi jaotada, sest et me tahame välja tulla selliste äh, ettepanekutega, mis oleksid vundamendiks tulevikus tehtavatele kompromissidele ja kokkulepetele. praegu meil ei ole kompromisse, aga me arvame, et me suudame selle saavutada. ma arvan, et me suudame äh, kõik liikuda samas suunas, selleks, et paindlikust solidaarsusest teha ka reaalsus kusjuures nõnda, et me võtame arvesse liikmesriikide eripärasid niimoodi, et kõik saavad välja näidata solidaarsust, me kasutame ära seda sünergiat, mis on olemas selleks, et olukorda lahendada Euroopa Liidu ja Türgi leppe rakendamine on siin võtmetähtsusega. me oleme näinud äh, Balkani marsruudi rändevoogude suurt langust, sellega on seotud äh, viisarežiimi liberaliseerimise küsimus, mis on meile oluline nii poliitiliselt kui ka vahendina, mis on vägagi seotud rändepoliitikaga. on riike, mis soovivad võtta omaks meie väärtusi ning nad on võtnud enda õlule väga suuri väljakutseid ning me tahame koos teiega, koos Euroopa Parlamendiga saata neile sõnumi, et nad ei ole seda teinud asjata. kui nüüd rääkida, kui rääkida turvalistest päritoluriikidest, siis teatud juhtudel on mõningaid küsitavusi, Äh, me tahame ka teha siin selge, luua sellise selge vaheteo äh, ohutute transiitriikidega. selles valdkonnas peab tulevikus nõukogus ja ka teiega veel arutelusid pidama, sest et kogu see turvaliste või ohutute riikide küsimus on keskse tähtsusega selles, kuidas me lahendame rändeküsimusi uued viisid rändevoogude haldamiseks, ränne, mis tuleb Euroopa Liitu. see on taas äh, üks sammas meie töös, mis aitab meil tagada, et me ei satu sellesse olukorda, kus me olime eelmisel aastal. ning äh, kõige enam, et me saame aidata neid, kes abi kõige enam vajavad. kui vaadata neid väga suuri rändevoogusid, siis just need, kellel on vaja kõige enam abi, just need, kes on kõige halvemas olukorras, kes jäävad tegelikult maha olukorras ja kaotavad. ning need, kes saavad nendest massilistest voogudest enim kasu, on need, kes tegelikult abi sugugi ei vaja. Äh, intelligentsete või, või nutikate piiride äh, küsimus, äh, sisenemise-väljumise teema, piirivalve on kõik olulised välispiiri kaitsmise elemendid ning äh, veel üks asi, mida lähitulevikus võib näha, on ETS-süsteem, mis annab meile infot äh, sisse tulevate inimeste kohta. eriti just riikide puhul, kelle puhul me äh, viisat ei nõua, sest meil on olemas või meil on tarvis teatud viise saada teavet selleks, et riske madalal hoida me tahame äh, proovida veel kord äh, Schengeni ala laiendada, hõlmata sinna ka Rumeenia ja Bulgaaria. meil on praegu probleem selles, et, et Kreeka seal kagus on niimoodi üksinda. see on peamiselt tehniline arutelu, ehkki see on tõesti poliitiliselt tundlik aga me saame aru, et mõlemad liikmed on võtnud päris palju vastutust ja teinud väga palju tööd selleks, et oma välispiir pidavaks muuta. rääkides terrorismivastasest võitlusest, siis ähm, on palju kõneldud teabevahetusest mäletan seda, kuidas aastal kaks tuhat viis olin ma justiits- ja siseasjade äh, küsimuse nõukogus, kus räägiti äh, teabevahetusest ja PNR-ist. Ähm, mul on hea meel, et Euroopa Parlament on äh, siin asjaga kaasas käinud ja aitab meil edusamme teha. leiame, et sellest ei piisa, kui me ainult äh, nii-öelda rekonstrueerime äh, pärast terroristlikku rünnakut, et mis siis täpselt toimus, et kes olid need ründajad, mis relvi kasutati ja nii edasi, sellest ei piisa, me peame suutma neid asju ette ennustada, mitte tagantjärele sellega tegelema. Eh, relvakaubandus, eh, relvade kandmine, need eh, küsimused ei ole päris teie komisjoni tegevusvaldkonnas, aga me tahame ka nendega jõuda aasta lõpuks ühele poole. ning lõpetuseks on meile ka veel üks prioriteet see, et äh, looduskatastroofide puhul oleks piisav koordinatsioon. Euroopa Liitu tabab järjest rohkem äh, looduskatastroofe, seda kliimamuutuse tagajärjel, ning meil on vaja parandada äh, koostööd, väljaõpet, rahvusvahelisi meeskondi, praegusest tegevusest ei piisa, Äh, on vaja äh, rohkem koostööd asjakohase peadirektoraadiga ja pakkuda äh, rohkem ka liikmesriikidele rohkem aega ei kuluta. tänan väga, minister, nüüd aga minister, justiitsminister Lucia Sinatska, palun, teil on ka kümme minutit. aitäh. jätkuks sellele, mida rääkis siseminister, austatud esimees, austatud parlamendiliikmed, saan mina siis piirduda justiitsvaldkonnaga. viimasel ajal on Euroopa Liit korduvalt sattunud terroristlike rünnakute ohvriks ning üle kogu liidu näeme radikaliseerumise märke. Euroopa Liidu põhiväärtused, austus inimväärikuse vastu, põhivabadused, demokraatia, õigusriik, inimõiguste austamine, kõik need on sattunud löögi alla mina vastutan kriminaalõiguse eest meie riigis ning kriminaalõigus on muutumas osaks äh, meie vastusest vabaduse, võrdsuse ja õiguse ala kaitsmisele Euroopa Liidus, kaitsmisel Euroopa Liidus. praegused terrorismivastase võitluse jõupingutused on arutelu all seoses terrorismivastase võitluse direktiivi läbirääkimistega ning siin võtame üle madalmaade eesistuja poolt tehtud hea ettevalmistava töö ning üritame meie eesistumise ajal võimalikult kiiresti liikuda kokkuleppe suunas. tervitame Euroopa Parlamendi aruande vastuvõtmist seoses direktiiviga ning ootame huviga institutsioonide vahelisi läbirääkimisi mis peatselt algavad. see algus peaks olema neljateistkümnendal juulil. Slovakkia eesistuja mõistab, Slovakkia eesistujana mõistab direktiivi tundlikku iseloomu ning vajadust tasakaalustada ühelt poolt põhiõigused ja põhivabadused ja teiselt poolt tõhus terrorismivastane võitlus, sest terrorism on tegelikult ju oht meie kõigi elule ja tervisele. õigusakti vastuvõtmisel, käesoleva õigusakti vastuvõtmisel peame analüüsima võimalusi terrorismi rahastamise kriminaliseerimiseks terroristide koolitamise ning äh, välismaa terroristliku kavatsetusega toime pandud tegude karistatavuse tagamiseks peame samuti võtma meetmeid. usun, et äh, kõigi institutsioonide jõupingutused annavad meile tulemuseks direktiivi, mis vastab nendele väljakutsetele, mis terrorismivastase võitluse rindel meie ees seisavad ning annavad meile võimaluse demonstreerida, et me oleme valmis kaitsma Euroopa põhivabadusi, eh, mille hulgas on ka julgeolek ja vabadused. Slovakkia eesistuja jätkab ka madalmaade tehtud tööd seoses Euroopa karistusregistrisüsteemiga, ECRIS-ega, kolmandate riikide kodanikke puudutavas. tsentraliseeritud mudel on lahendus, mis nõukogu, mille nõukogu valis juunikuisel koosolekul. käesoleval ajal ootame Euroopa Komisjoni otsust selles osas, mida on vaja teha, et selle projektiga edasi liikuda. Slovakkia on eesistujana valmis. Need eriprotsessi voolud kokku tooma, et see projekt saaks edasi liikuda, sellepärast et see on äärmiselt oluline meie hinnangul terrorismivastase võitluse paketi osa. väga oluline õigusakt, õigusakti äh, või õiguslik valdkond kriminaalõiguses on pakett Euroopa Liidu finantshuvide kaitsmiseks. usume, et järgnevatel kuudel peame märkimisväärselt tegelema määruse ettepanekuga ka Euroopa prokuratuuri loomiseks, Euroopa prokuratuuri määruse ettepanekuga. Slovakkia eesistujana tunnustab suurepärast tööd, mille on ära teinud madalmaad ning kavatseb keskenduda oma eesistumise ajal nendele mõnedele artiklitele, mille formuleeringud on veel lahtised. meie eesmärk on avada läbirääkimised kogu ettepaneku osas tervikuna niipea kui võimalik oleme valmis üles näitama konstruktiivsust selle arutelu juhtimisel ning märgime, et oleme kursis Euroopa Parlamendi seisukohtadega ning sooviksime parlamendiga teha tihedat koostööd. anname endale aru, et see valdkond omab märkimisväärset kattuvust Euroopa Liidu põhihuvide kaitsedirektiiviga, mis on praegu triloogi staadiumis. me teame, et endiselt on üleval vaidlus selles osas, kas käibemaksupettused kuuluvad selle direktiivi reguleerimisalasse või mitte ning loodame, et see vaidlus laheneb enne meie eesistumise lõppu. Eurojusti määrus kuulub samuti nimetatud paketti ning nõukogu Läti eesistumise ajal võttis vastu ühisseisukoha seoses EPPO-ga ning äh, oleme valmis Euroopa Parlamendiga läbirääkimisi pidama selle üle. Slovakkia eesistuja jätkab samuti tööd, mida tehakse küberkuritegevusega võitlemisel. nõukogu on vastu võtnud järeldused madalmaade eesistumisel veel selle kohta, kuidas parandada karistusõiguse sätteid, et tõhusamalt võidelda küberkuritegevusega ning soovime parandada justiitsasutuste, õigusasutuste koostööd siin, mis tähendab, et laiendada tuleb e-õiguse mõistmist, millel on märkimisväärne potentsiaal just äh, juurdepääsu laiendamisel kohtutele ja õigusemõistmisele üldse Euroopa Liidus. Euroopa justiitsvõrgustik karistusõiguse osas koguneb äh, neljakümne seitsmendaks äh, konverentsiks Bratislavas ning arutab, kuidas tõhusamalt teha kohtutevahelist koostööd ning tõhusamalt koguda tõendeid Euroopa kuriteo ohvrite võrgustiku, võrgustik on samuti sellel konverentsil esindatud. daamid ja härrad, ma usun, et hea koostöö Nõukogu ja Euroopa Parlamendi vahel säilib Slovakkia eesistumise ajal ning usun, et olen rääkinud kõigist olulisematest teemadest, millega kavatseme töötada. kui midagi jäi mainimata, siis palun ähm, viidake sellele ja ma käsitlen seda. aitäh! me oleme kohtunud ministrite ja nende esindajatega mitmel korral ning päris palju ettevalmistavat tööd on Slovakkia teinud juba enne eesistumist. me teame, millised prioriteetvaldkonnad meil on sisejustiitsvaldkonnas ning äh, kõik see on planeeritud ja kavandatud välja kuni neljateistkümnenda juulini, esimese triloogini. aga nüüd peame keskenduma parlamendiliikmete poliitilistele prioriteetidele ning seda me hakkamegi nüüd tegema küsimuste ja märkuste vormis ma mm, ebaõigesti märkisin ministritele, et see on, täna on meie viimane koosolek enne suvevaheaega, see, see oli üsna rumalasti öeldud, sest kohtumisi on meil veel, võib-olla ei tule lihtsalt neile nii palju inimesi kohale, aga kakskümmend neli inimest on praegu äh, sõnavõtjate nimekirjas, kui igaüks saaks piirduda kahe minutiga, oleks see väga tore. sest meie komisjon on kõige rohkem tööd tegev komisjon parlamendis ja kõik liikmed on huvitatud liikmed on kohal. alustame koordinaatoritega ja taaskord üritage piirduda kahe minutiga, sest äh, soovime ära kuulata ka ministrite vastused. ning äh, alustame koordinaatoritega ja proua Holmer. kõigepealt tahaksin tänada mõlemad ministrid selle eest, et nad siia on saanud tulla oma töökava esitlema töökava järgmiseks pooleks aastaks on väga tihe eesistujale ning ka meile, meie komisjonile, sest paljud raportid ning otsused tulevad tegemisele meil ka. ning äh, meil oleks suur heameel, kui saaks äh, kõike seda teha konstruktiivses vaimus. ma tahaksin küsida ühe konkreetse küsimuse, mis äh, mulle silma torkas sellepärast, et ta on seotud praktiliselt kõigi läbirääkimistega sissejulgeoleku valdkonnas ning sisserändega seotud ja järelevalvega seotud valdkondades, jälgimismeetmetega seotud valdkondades, et näen ma, et liikmesriikidele ei meeldi üldse see, kui parlament soovib äh, täiendavat infot. minu meelest on see vale taktika. kui me räägime näiteks erinevatest seire- ja järelevalveinstrumentidest, siis võib rääkida ju eh, järelevalve metoodikast, aga parlamendiga mitte rääkida, mitte informatsiooni anda, on vale taktika, sellepärast et kui parlament ei tea, kus probleemid on, kus lüngad on, kus raskused on, kus kus komplikatsioonid on, mille osas ei olda valmis koostööd tegema, siis parlament ei saa ka adekvaatselt reageerida probleemidele. ma näen praktiliselt iga direktiiviga seoses, et kui hakatakse rääkima järelevalvest, seirest, siis nõukogu otse kui Pavlovi koer tõmbab kohe käpa tagasi. ning äh, me peaksime saama vähemalt äh, siis, et me, meil, meil ei anta võimalust lugeda teatud aruandeid, teatud infot saada ja, ja siis me peame hakkama komisjonis otsima muid info saamise viise. et eh, sisejulgeolek just justiitsvaldkonnas igal juhul oleks meil vaja teada, miks liikmesriigid ühte või teist asja teevad, selleks et paremini mõista, miks nad teatud meetmeid soovivad rakendada või just ei soovi rakendada. nii et selles mõttes oleks minu peamine soov eh, seda infot rohkem saada, aga muus osas loodan ma konstruktiivsele koostööle, aitäh! aitäh, proua Holmer ning nüüd sotsiaaldemokraatide nimel proua Sipel aitäh! tahaksin keskenduda kahele teemade ringile, üks nendest on Euroopa prokuratuur ning sellega seoses kaks küsimust, meil oleks hea meel, kui kõigepealt PIH direktiiv vastu võetaks ning arvestataks sel ju, selle juures ka piiriüleseid käibemaksupettusi. missuguseid võimalusi te siin näete, küsimus, ja teine küsimus, Euroopa prokuratuur loomulikult peaks olema sõltumatu liikmesriikide survest, see peaks saama iseseisvalt oma tööd teha ning ning ei peaks see prokuratuur saama, eh, prokurör, prokurör saama kõiki oma riigi menetlusi enda kätte. on praegu nii, aga samas see ei pruugi tõhusamat tööd tagada ja kas selles küsimuses näete võimalusi kokkuleppele jõuda? nüüd äh, sisserände teema. sissejuhatuses äh, mainisite te ümberpaigutusi, tagasisaatmist ja nii edasi, nii edasi. Äh, see kõlab kõik väga tasakaalustatult ning need neli R-i kuuluvad kõik tasakaalustatud varjupaigapoliitikasse, aga kui me vaatame ministreid nõukogus, nende sõnavõtte, siis need ei ole nii tasakaalustatud me näeme, kuidas liikmesriigid teevad tööd nende nelja valdkonnaga, turvalised kolmandad riigid, turvalised päritoluriigid, kõik töötavad nende sisserändealaste kokkulepetega ja üritavad tagada, et kolmandates riikides tugevdataks piirikontrolli, sõjaväelist kontrolli, politseikontrolli, selleks et takistada sisserännet ja ja pagulust. nii et nõukogu toimib piiridel suhteliselt tugevalt, aga märksa vähem pööratakse tähelepanu ümberpaigutamisele näiteks ja ümberasustamisele. seetõttu on minu küsimus, missugused ol-, oleks teie esimesed sammud tagamaks, et liikmesriigid osalevad ümberpaigutus- ja ümberasustusprogrammides, kuidas te kavatsete tagada, et kõik liikmesriigid reaalselt võtavad vastu põgenikke tagavad neile majutuse ja lõimivad neid ning missuguseid meetmeid kavatsete võtta selleks, et et liikmesriigid mitte ainult nõuaksid midagi Euroopa tasandilt, vaid äh, täidaksid ka oma finantskohustused erifondide, Türgi, Aafrika ja nii edasi ees ning et reaalselt neid rahasid kasutatakse selleks, et parandada elu väljavaateid inimestele päritoluriikides. Should also add that uh, peaksin lisama, et ümberpaigutuse ja ümberasustamisküsimusi ei käsitletud konkreetselt nõukogu istungil. aga kui te saaksite oma vastuses seda puudutada, oleks ma väga tänulik. mis puudutab ECR e fraktsiooni, siis e, härra Skripek asendab härra Kirkhope'i, palun. austatud ministrid Slovaki liikmena Euroopa Parlamendis, Slovakkia liikmena Euroopa Parlamendis eh, tervitan teid liibekomisjonis. Slovakkia eesistumine Euroopa Liidus on meile suurepärane võimalus. tahaksin tänada härra Kalinjaki tema sissejuhatava kõne eest. sisserändekriis on tekitanud teatava hüsteeria Slovakkias. Süürias, Jordaanias, Liibanonis on väga palju pagulasi. kas te kavandate mingeid toetusmeetmeid nendele miljonitele inimestele, kes elavad väga halbades tingimustes seal, kui me saame parandada nende tingimusi nendes riikides, kus nad praegu on, siis nad ei peaks ju üritama läbi murda Euroopa suunal. kui me aga läbi kukume selles plaanis, siis tuleb Euroopa suunal veel sadu tuhandeid inimesi peaminister Fitso ning välisminister Laitšak ei ole teinud saladust oma vaadetest äh, Türgi suunal. me oleme kuulnud mitmeid ebameeldivaid väljaütlemisi Slovakkias moslemite aadressil. Te rääkisite teatud riikide saavutustest. kas saaksite puudutada ka seda, mida Türgi on teinud oma eh, tingimuste täitmiseks Euroopa Liidu liikmeks saamiseks. Eh, minister Žitnanskale, Euroopa prokuratuur võiks olla väga positiivne areng riikidele, kus on korruptsioon ja Euroopa Liidu fondide väärkasutus. Eh, Slovakkias on paraku probleeme ka sellega. tohutult palju on kelmusi ja pettust ka poliitikas. kuidas te kavatsete sellega võidelda oma eesistumise ajal? idapartnerluse ministrite kohtumisega seoses tahaksin küsida, kuidas on edasiminekud õigusriikluse suunal Ukrainas, kuidas edenevad reformid ning kas Ukraina saaks ühineda Euroopa Liiduga, mis on asi, mida Ukrainale lubati mitte väga ammu. Alde nimel proua Vikström, aitäh! ning tahaksin tänada mõlemat ministrit mitteametliku JHA kohtumise korraldamise eest eelmisel nädalal ning äh, tänan selle eest, et Euroopa Parlamendi esindaja kutsuti sellele kohtumisele. tänan suurepärase vastuvõtu, külalislahkuse eest ning äh, korduvalt väljendatud valmisoleku eest olla sõltumatu vahendaja eesistujana. isegi küsimustes, mis on teie riigile keerulised, nagu sisseränne ma loodan, et te näete Euroopa Parlamenti konstruktiivse ja võib-olla isegi meeldiva partnerina nendes küsimustes, mis on keerulised, kuid olulised, sellepärast et Euroopa ühine varjupaigasüsteem vajab reformi. me vajame seda mitmel põhjusel. kõigepealt tulenevalt inimeste vajadusest, kes, kellel on tarvis rahvusvahelist kaitset ning teiseks Euroopa Liidu usutavuse tagamiseks. täna oleme sattunud surve alla kodanike poolt ning oleme korduvalt äh, näinud, et meid süüdistatakse suutmatuses, saamatuses äh, pakkuda häid lahendusi. kodanikud äh, ütlevad, et, et me ei saa jätkata süsteemiga, kus ainult käputäis kahekümne kaheksast liikmesriigist võtab endale vastutuse ja teised üritavad käed puhtaks pesta probleemist. kodanikud ei ole nõus niisugust olukorda rohkem taluma selleks, et edendada pikaajalist nõusolekut Euroopa Liidus selles valdkonnas, peame mõistlikult jagama vastutuse kõigi liikmesriikide vahel. kuulasin tähelepanelikult nõukogu koosoleku ajal nii seda, mida öeldi, kui ka seda, mis jäeti ütlemata ning Euroopa Parlamendi seisukohast on oluline üritada mõista ka nende riikide avalikku arvamust, kelle seisukohta me praegu ei mõista. nii et väga kasulik oleks, kui te Visegradi riikidest räägiksite ja nende arvamusest räägiksite ning äh, nende suhtumisest sellesse, mida te just puudutasite mis puudutab institutsioonide vahelist koostööd, siis äh, usun, et äh, me peaks, me võlgneme Euroopa kodanikele selle, et me peaksime oma niisugustelt äh, jäikadelt seisukohtadelt eemalduma ning töötama varjupaigasüsteemi poole, mis on väljapoolt vaadates usutav, jätkusuutlik ning suudab vastu panna ka olukordadele, mida me võib-olla tänapäeval ette, täna veel ette ei näegi sest meil on siin kolleeg Ühendkuningriigist, me teame, et Brexiti tõttu tekib palju probleeme sisserände valdkonnas poliitiliselt ning sel keerulisel ajal peame oma vastutust tõsiselt võtma ning oma ülesanded täitma. see aeg peaks olema läbi, kus me jätkume, kus me jätkuvalt äh, takerdume institutsioonide vahelistesse konfliktidesse. ei. nüüd tuleb leida lahendused ning ma, ma loodan väga, et äh, teie suudate need lahendused leida. aitäh. kuue nimel proua Ernst. aitäh. ka meie fraktsiooni poolt soovin või loodan heale koostööle mõlema ministriga ning lisaks eesistujaga tervikuna. tervitame teid südamest meie komisjonis. mul on kolm küsimust, mis mulle olulised on. Te olete saanud eesistujaks ajal, mis on Euroopa Liidule väga probleemne ning esimene küsimus puudutab äh, pagulaste problemaatikat. Te rääkisite väga palju nendest äh, pagulastest ning põhiliselt just sellest, kuidas pagulasi eemal hoida. Ehm, te olete kursis sellega kindlasti, et äh, Dublini määrust hakatakse ümber tegema ning siin tuleks mõelda, kuidas jaotada pagulased, kes Euroopa Liitu saabuvad, paremini ühenduse riikide vahel ning minu küsimus siin oleks, kas te kavatsete esitada ettepaneku või seista selle eest, et ettepanek esitataks, mille kohaselt kõik liikmesriigid peaksid osalema kas pagulaste vastuvõtmisel või selle vastuvõtmise toetamisel. ma küsin seda sellepärast, et äh, just teie riigi, teie riigist on kõlanud üleskutsed, et, et ei ole üldse vaja mingeid pagulasi ja et kõik need kvoodid ei ole mõistlik lahendus. nii et esimene küsimus siis, kas te eesistujana üritate saada kõik liikmesriigid äh, selle ülesande täitmisel osalema või mitte? teine küsimus puudutab äh, roomade probleemi. Euroopa Liidus on roomade strateegia, aga seda ei rakendata mitmetes riikides, muuhulgas ka teie liikmesriigis, kus on märkimisväärseid rikkumisi roomade inimõiguste vallas, mitte ainult teie riigis, aga ka teie riigis, kus näiteks on sundsteriliseerimisi toimunud ning äh, ma küsingi, kas on ette nähtud hüvitisi inimestele, kes selle läbi on kannatanud. ning äh, minu peamine küsimus äh, siis Rooma strateegiaga seoses on, kas te kavatsete aktiivselt osaleda selle rakendamisel, kas on oodata algatusi teilt selles vallas või ei ole see teie jaoks väga oluline? kolmandaks perekond ja abielu on olulised teemad, nagu te kindlasti teate, ning me räägime siin ka partnerlussuhetest, ka siin ei ole teie riik olnud väga positiivses valguses, sest eh, partnerlused ei, neid ei tunnustata teil samasoolisi, samasooliste inimeste partnerlusi õiguslikult. ning äh, tahtsingi küsida, mis teil kavas on selles valdkonnas ette võtta ning kas teil on äh, kavas ka mingite algatustega Euroopa tasandil välja tulla siin ja mm, hea meelega kuulaksin konkreetseid vastuseid. aitäh, et kõik on püsinud kahe minuti piirides Eh, järgmisena Judith Sargentini Roheliste nimel äh.. suur tänu. ma arvan, et Euroopa Liidu eesistuja peaks ise olema heaks näiteks ja eeskujuks, eeskujuks teistele riikidele. ja kui ma teid nüüd kuulan ja fakte analüüsin, siis mul on küsimus, kas rändekriisi puhul on meil ikkagi praegu selline eesistuja, ma kontrollisin üle komisjoni andmed, aga need sada kuuskümmend tuhat inimest, kes tuli Euroopas ümber paigutada, teie vastutada jääb umbes üheksasada inimest, te ei ole mitte kedagi ümber paigutanud ega vastu võtnud ja koos Bulgaariaga pöördusite te Euroopa kohtusse, et see ümberpaigutamine vaidlustada, aga samal ajal te räägite neil ümberpaigutamisest, vast-, tagasisaatmisest, jälle valdkonnad, kus te ei ole väga tugevalt esindatud, millega te ise tööd ei tee. siin te ei ole heaks eeskujuks. praegusel hetkel on Slovakkias põgenikud, kes ootavad, et minna Austriasse. see on küll austerlastele tore teenus, aga see ei ole mitte kuidagi kooskõlas Euroopa solidaarsusega ega solidaarsuse prioriteetidega rände vallas, kui me räägime rändekriisist. kas te võiksite seda nüüd natukene käsitleda, kuidas me järgmise kuue kuu jooksul edeneme rändeprobleemide lahendamise vallas, kui te ise ei ole siin eeskujuks ja tuginedes sellele, mida Cornelia Ernst ütles, kui paar nädalat enne eesistumise algust peaminister ütleb, et Slovakkias moslemid teretulnud ei ole, siis millest me üldse räägime, me oleme rändemanner. ja kui me valime välja inimesed, kes sõja eest põgenevad, peamiselt moslemid, siis äh, mis eeskujuks te olete? nüüd kriminaalkoostöö, ministril on õigus tõepoolest kriisi ajal on väga oluline, et me suurendame oma kriminaalkoostööd, et ebakindlusele vastata. kas te võiksite öelda, milliseid algatusi teie plaanite teha, sest mina mitte mingeid näiteid ei näe? minu arvates tuleks muuta näiteks Euroopa vahistusmäärust, mis võimaldaks meil sellega edasi töötada, aga kaitseks kodanikke, kes on saadetud teise riiki ilma õiglast kaitset pakkumata, et aitäh. suur tänu, head kolleegid. ma plaanisin äh, küsimusi esitada kahes voorus, aga kuna enamik koordinaatoreid on piirdunud kahe minutiga, ma arvan, et äh, ministrid äh, oma vastustes ilmselt kordavad teatud aspekte, kui me suudame selle, seda samasugust distsipliini järgida, piirduda kahe minutiga, siis annaksin kohe kõigile sõna. ja siis kuuleme ümberpaigutamisest ja teistest teemadest, kõikidest keerukatest teemadest ja muudest valdkondadest, sellepärast et eh, siin tõstatub ka muid teemasid järgmise poole aasta jooksul. kas kõik on nõus, et piirdume kahe minutiga, suurepärane. Lähme siis edasi, härra Tšäkki, palun Thank you, Chair. <clears throat> Ďakujem pekne. Pani ministerka, pán minister, ja vás... Suur tänu. Minister Žitnjanska, minister Kallinjak, tere tulemast meie komisjoni. Mul on paar märkust. Minister Žitnjanska, ma tahaksin küsida selle kohta, mida te rääkisite EKRE-sest. Siin oleme seda teemat küsimust äh, põhjalikult arutanud. rahvapartei ja minu seisukoht on, et meil on vaja keskset süsteemi, mis oleks tõhus. Euroopa Komisjon oli selle vastu. lõppude lõpuks me ütlesime, et hea küll, las olla detsentraliseeritud süsteem alustuseks ja pärast äh, arutame uuesti seda tsentraliseeritud süsteemi. nüüd ma kuulen, et äh, nõukogu on pidurit vajutanud ja nad tahavad tsentraliseeritud süsteemi. kas te võiksite sellega nüüd tõesti tegeleda ja töötada tsentraliseeritud süsteemi nimel oma eesistumise ajal. veel üks teema. Slovakkia kodakondsuse seadusandlus on väga range umbes sada Slovakkia kodanikku on oma kodakondsusest ilma jäänud ja seda põhjendamatult. ma viitan proua Ivona Tomašile. ta on saja nelja aastane, Rimolska Sobotast pärit. kui te olete, kui ta oleks Slovakki kodanik, siis ta oleks ilmselt meie kõige vanem kodanik. kas ei võiks siin nüüd teha erandit äh, selle daami puhul ja anda talle tagasi tema kodakondsus. jah, natukene konkreetseid ülesandeid siin. Tanja Fion, palun. aitäh. suur tänu ministritele ja kõigepealt tahaksin väljendada oma muret ja kriitikat, mida on väljendanud ka kolleegid seoses rände ja varjupaigapoliitikaga. see ei ole selline a la carte teema ja ma ei hakka seda rohkem käsitlema, sest kõik on tegelikult juba ära öeldud. aga ma tahtsin küsida viisapoliitika kohta, mul on kaks märkust. Te mainisite Türgit, aga lisaks on ka Gruusia, Kosovo ja Ukraina praegusel hetkel laual. selleks, et me oleksime viisapoliitika vallas järjepidevad, leian, et me peame vaatama kõiki riike eraldi seega ma tahaksin teada, milline on teie lähenemine nende nelja riigi puhul, kellega liigutakse tänavu edasi, kui oluline on see teema nõukogus, ma tean, et huvid on väga erinevad ja toimub poliitiline kauplemine, aga ma tahaksin tõesti, et lähtutaks tehnilistest kriteeriumitest ning jätkuvalt on lahtine küsimus äh, Euroopa Liidu ja USA ja Euroopa Liidu ja Kanada viisavabastuse kohta. kui me soovime, et kõik äh, kodanikud saaksid sellest kasu, nüüd komisjon pärast kahte aastat kaalub äh, nõuda, et ka Kanada ja Ameerika kodanikele esitada äh, viisanõue, kui nad soovivad Euroopat külastada. ma ei tea, kas see on realistlik, mis on teie arvamus? suur tänu, Tanja. Silvi von Kaufmann äh, tahtis küsida Rahvapartei teemade kohta, kui ta ei ole praegu siin, aga nüüd Toomas, palun. suur tänu. ma õnnitlen oma Slovakkia kaasmaalasi eesistumise puhul. loodetavasti läheb teil paremini kui tšehhidel, sellepärast et nemad vallandati eesistumise poole peal. aga mul on mõlemale ministrile küsimus. meie komisjonis tegeleme sageli erinevate pettustega ja üks pettuse tüüp on üsna levinud Slovakkias. Slovakkias ja ka Tšehhi Vabariigis on probleeme kasutatud autodega, kasutatud autoturul on väga palju autosid kus sõidumeerikuid on mõjutatud. ja käibemaks on teine teema, käibemaksupettused, meil on konteinerid, mis saadetakse Ühendkuningriiki, siis Ukrainasse ja siis tuleb tagasi Euroopa Liitu. üks marsruut läbib ka Slovakkiat kas ka seda kavatsete lahendada? aastal kaks tuhat viisteist kuulsime, et sünteetiliste narkootikumide arv turul on kasvanud. kas ka selle teemaga kavatsete tegeleda? kas te võtate seda teemat tõsiselt? ja minister Kalinjak, võin teile kinnitada, et meid äh, huvitavad relvad ja relvade ostmine ja omamine. on väga vähe Slovakke, kes töötavad Europolis ja Eurojustis ja kas tahate ka seda muuta? aitäh, Silvi Kiion, palun. jah, teil on õigus, esimees, me tõesti kordame üksteist, aga kuna ministrid eh, eh, juhtisid tähelepanu neljale erile oma kõnes, siis ma tahaksin lisada Prantsusmaa poolt eh, veel jaotuse sinna samuti R-tähega ja, ja veel teemasid. tahtsin küsida, kuidas Slovakkia eesistuja hindab seda, kuidas pagulaste osas meil õnnestub jaotada neid ja, ja võtta vastutust, mis on ka R-tähega sõna prantsuse keeles. kolmas R Soraya Post nimel tõstatan selle meie delegatsioonist, puudutab roomasid. üsna vähe on olnud edasiliikumisi selles küsimuses viimastel kuudel ja see on Euroopas ometi väga oluline teema. tahad, tahaksin kuulda teilt, kas teil on mingeid ettepanekuid või mõtteid oma eesistumise ajaks, viimane R puudutab teid, jällegi R-tähega sõna prantsuse keeles äh, rändeteid äh, ning äh, tahaksin küsida sellega seoses, kuidas te näete uute sisserändeteede kujun-, kujunemist Vahemere piirkonnas ja kuidas te kavatsete selle küsimusega edasi liikuda? Natali Kriismann, palun. aitäh, esimees. ka mina tahaksin, ka, ka mina tõenäoliselt kordan äh, üle mõned küsimused, mis on juba kõlanud, tahaksin nagu kolleegidki tänada äh, kahte ministrit sissejuhatavate sõnavõttude eest ning prioriteetide eest, millest nad meile rääkisid, äh, kaks-kolm väikest küsimust mul on. kõigepealt proua minister, te ütlesite õigusega, et kriminaalõigus on järjest rohkem saamas osaks meie vastusest äh, paljudele väljakutsetele, millega me põrkume ning te puudutasite ka PIF paketti Euroopa Liidu finantshuvide kaitset ja samuti ka Euroopa prokuratuuri ning märkisite, et see on üks teie prioriteetidest või vähemalt üks suurematest teemadest, millega te kavatsete tegeleda eesistumise ajal. nagu te olete kursil kur,, kursis, võiks see prokuratuuri loomine Euroopas olla tõesti nurgakiviks Euroopa õigusemõistmisele selle, selle sõnasõnalises tähenduses et kui Euroopa saaks lähitulevikus enda käsutusse piiriülese kuritegevusega võitlemiseks sellise vahendi, oleks see väga oluline. samas, nagu te teate, on juba kolm aastat kulunud alates aastast kaks tuhat kolmteist, kus selle teemaga tegeletakse pärast komisjoni ettepanekut. ning kas te saaksite meile öelda, kuidas te kavatsete selle, seda teemat edasi liigutada, edendada tööd? Euroopal on vaja siin konkreetseid meetmeid ja te rääkisite, et see teema on üks teie prioriteetidest. ehk siis öelge palun, kuidas te kavatsete ähm, liikuda oluliselt edasi selles kolm aastat juba käsitlemisel olnud valdkonnas. ning äh, ka teine minister, tänan teid, mis puudutab nüüd sisserände varjupaigapoliitikat, siis üllatas mind teie kasutatud terminoloogia, sest mitu korda mainisite te äh, selle koorma koorma jaotamisest, rääkides pagulastest. mina kindlasti niisuguseid sõnu ei kasutaks, sest mina küll ei ole sõjaolukorras olnud, aga minu vanemad on olnud äh, niisuguses olukorras, kus nad pidid põgenema ja pidid otsima varjupaika sõjavägivalla eest. nii et ma ei tahaks äh, hakata kordama üle seda, mida räägiti juba seoses võimalike täpsustustega ümber paigutuspoliitikas ja jaot-, ümberjaotamises, aga öö, äh, küsimus mul siin siiski on, nimelt ei rääkinud äh, saatjata alaealiste küsimustest Euroopa territooriumil ja neid on ometi tuhandeid. kas teil on siin mingeid ettepanekuid, aitäh? suur tänu. palun nüüd kolleeg Kristin Revedalon. aitäh minu küsimus on suunatud proua justiitsministrile, tahaksin rääkida siin Istanbuli konventsioonist. Te teate, et Euroopa Komisjon on eelmise, on märts, märtsis teinud ettepaneku, et Euroopa Liit ühineks Euroopa Nõukogu Istanbuli konventsiooniga, mis on siis naistevastase vägivalla vastu võitlemise konventsioon. et laiemalt tuntakse seda Istanbuli konventsioonina. Euroopa Liidu ühinemine võimaldaks siin ühtlustada Äh, soopõhise vägivallaga seot-, soopõhise vägivalla vastase võitluse Euroopa Liidus ning annaks Euroopa Liidule vastava pädevuse. naised ja tüdrukud, sõltumatult sellest, kus nad elavad, peaksid saama sama kaitse vägivalla eest. ning see teema on üks prioriteet meie jaoks Euroopa Parlamendis. omalt poolt on Slovakkia eesistuja öelnud, et ta soovib selle teemaga edasi liikuda ja, aga samas ei rääkinud te oma prioriteetide hulgas sellest teemast ning ei puudutanud seda ka sissejuhatuses. ning ma tahaksin teilt kinnitust, et see ikkagi on teie prioriteet ja kas te, tahtsin küsida veel, kas Euroopa Liit peaks ühinema konventsiooni kõigi peatükkidega, konkreetsemalt viienda peatükiga, mis puudutab materiaalset kriminaalõigust. kas te kavatsete, kas te kinnitaksite eesistuja kavatsust äh, liikuda konventsiooni allkirjastamise poole enne aasta lõppu ning äh, kas Slovakkia kavatseb selle konventsiooni allkirjastada, on samuti minu küsimus, aitäh. Uh, suur tänu, kolleeg Dias de Mero, palun. aitäh, ma üritan teha lühidalt. aga viisakaks ja kriitiliseks saab jääda ju üheaegselt. kõigepealt olen viisakas, tere tulemast Äh, eesistujale minu parimad soovid teile, aga nüüd see kriitilisem osa. ma ei näe mitte mingeid poliitilisi kohustusi Slovakkia eesistuja poolt, et prioriteetvaldkondadega edasi liikuda koostöös nõukogu, parlamendi ja komisjoniga. viitan siin peatamismehhanismile nagu Tanja Fajon ütles, Türgi, Kosovo, Gruusia, kõik ootavad eh, neid arenguid ja parlament on omalt poolt kiiresti reageerinud, nõukogu ei ole. ja vähem kui kuu ajaga suutsime kõik fraktsioonid kokku tuua, eelmisel neljapäeval toimus hääletus, et läbirääkimisprotsess käivitada eile oli meil tehniline kohtumine hommikul, pärastlõunal kolmepoolsed läbirääkimised, täna hommikul oli jälle üks tehniline kohtumine ja me ei näe, et läbirääkimisi toimuks, sellepärast et nõukogu seda justkui ei soovi. räägitakse, et teema on kiireloomuline, aga tegelikult vastavalt ei käituta. tegemist on kiireloomulise küsimusega ja ma nõustun proua Holmajäriga, me oleme kaasseadusandjad, me oleme määrava tähtsusega, me tahame seadusi luua ja me tahame käivitada selle meetme ja me tahame kasutada delegeeritud õigusakte, mis on nüüd Justiits- ja Siseasjade Nõukogus heaks kiidetud või Euroopa Kohtus. nüüd äh, paluksin, et te liiguksite võimalikult kiiresti edasi rääkige ka oma kolleegidega koduriigis, et see on tõesti oluline teema. härra, aitäh, härra Dias de Meiro. Te saate ka vastuse. nüüd kolleeg eh, Katja Tšinitši, palun. aitäh. tere tulemast ministritele väga huvitav on kuulda nende tehniliste teemade kohta otseallikast, aga oluline on, et me peame silmas ka kodanike usaldust Euroopas ja et me tõesti pühendume nende teemade lahendamisele. ma tahaksin öelda, et ma olen väga rahul, et te olete täna siia tulnud ja käsitlete ka relvade direktiivi. Te plaanite järgmise kuue kuu jooksul tegeleda ka Euroopa prokuratuuri teemadega. ma ei hakka üle kordama seda, mida kolleegid ütlesid, nõustun kõigega, mida ütles proua Sippol. rändeteemat mainiti, see on ka väga oluline. samamoodi saatmata alaealiste teema ma tean, et kümme tuhat inimest on eelmise aasta jooksul kadunud, Itaalias viis tuhat inimest on lihtsalt kadunud ja seetõttu on oluline, et me võtame kasutusele konkreetsed meetmed, et kaitsta alaealisi. nüüd terrorismi direktiiv järgmisena, mina olin seal variraportööriks sotsiaaldemokraatide poole pealt. mis puudutab koostööd liikmesriikide vahel, teabevahetust, mida te plaanite selles vallas ette võtta? kui me räägime andmebaaside vastavusest ja elektroonilistest tõendusmaterjalidest, mida tuleks ka direktiivis käsitleda. nüüd samamoodi terrorismiga on seotud ennetus, radikaliseerumise ennetus äärealadel, vanglates, kuidas te seda lahendate ja lõpetuseks väga-väga lühidalt, see on ka osa terrorismi direktiivist, nimelt organiseeritud kuritegevus. nüüd Äh, on selgunud, et see, sellel ei ole side mitte ainult terrorismiga, vaid ka küberkuritegevuse, võltsingutega, rahapesu, äh, inimkaubandus, see kõik on osa organiseeritud piiriülesest kuritegevusest. meil oli Krimmi raport äh, ja eelmise ametiaja jooksul parlamendis, aga mida saame meie teha ja teie teha, et meil oleks tõesti tõhusad meetmed, et võidelda piiriülese organiseeritud kuritegevusega? <coughs> tänan. minul on mõned kommentaarid seoses rändega. no tegelikult kolleegid on sellest juba rääkinud, ehk ma saan rääkida lühemalt. väga vähe räägiti millestki, mille üle kodanikud palju muretsevad, selleks on terrorism. ehkki proua Tšinitši seda just mainis, tänan teda selle eest. samuti ma tahan tänada mõlemat ministrit selle eest, et nad on näidanud üles tundlikkust selles valdkonnas. Nad mõlemad rääkisid sellest, kui tähtis on ähm, terrorismivastases võitluses edasi liikuda justiitsminister, justiitsminister mainis terrorismi rahastamist, võimekuste arendamist ja teistesse riikidesse reisimist, et kõiki neid peaks võib-olla pidama kuritegudeks. proua Holmajäril oli seesama teema käsil, kui ta pani kokku oma raportit, alati tuleb leida tasakaal vabaduste ja julgeoleku vahel või turvalisuse vahel, sest et vabadus ei ole midagi sellist, mis on iseenesestmõistetav või tasuta, aga paljudel inimestel on seda raske mõista. siseminister mainis seda, ähm, mainis terrorismi ohvrite direktiivi. peaaegu esimene asi, mida Hollandi eesistumine tegi, äh, oli just see, et käsitleti kuritegude ja terrorismi ohvreid ja mina olin selle protsessiga ise ka seotud, aga nüüd see teema enam edasi liikunud ei ole. ma olen kirjutanud kõigile oma kolleegidele ja ainult üks neist vastas mulle. ma olen parlamendis siin palunud toetust, aga teised ütlevad mulle, et eh, see ei ole vajalik, mina ei saa sellisest suhtumisest aru. siin ei ole üldse mingit poliitilist pühendumist sellele teemale isegi nädal tagasi, kui toimus järjekordne terrorirünnak, paistab, et midagi ei tehta. inimesed ütlevad mulle, meile, et me peame olema ettevaatlikud. no vaadake, mis juhtus Istanbulis. kuus tüdrukut, minu oma sugulane oli ka seal kohapeal. seal olid kuus tüdrukut Euroopast, kes oleks võinud hukkuda selle käigus. meil on vaja mingisugust lahendust mis iganes õigusakt see ka ei oleks, aga oluline on see, et aidata terrorismi ohvreid. kõik ohvrid on võrdsed, loomulikult kõik ohvrid väärivad meie austust ma tahaksin äh, tunnustada Monikat äh, oma töö eest, natuke on küll siin tema tööd lahjendatud, aga see on olnud oluline töö. Naku öeldud, siis nende küsimustega ei saa tegeleda terrorismi direktiivis. aga meil on tarvis spetsiifilist direktiivi, mis tegeleks terrorismi ohvritega ja ma paluksin ka teiste fraktsioonide toetust sellele ja apelleerin siin ka mõlemale ministrile. tänan. ja nüüd palun, kolleegid, pidage tõesti kinni kahest minutist need on kõik väga tundlikud tunded ja nüüd eh, Peeter Niedermüller, palun. Eh, tänan väga, eh, härra eesistuja, ministrid, ma tervitan teid. mul on teile kolm küsimust. esiteks, üks mu kolleeg juba viitas sellele teemale enne, et nii Slovakkia kui ka Ungari vaidlustasid kvoodisüsteemi Euroopa Kohtus ja nüüd teie olete nõukogus ja Euroopa Parlamendis ka ja nüüd te peaksite koordineerima rändepoliitikat Euroopas, et kuidas see vastuolu nüüd lahendada kas te esitad, esindate siin Slovakkia valitsuse seisukohti või meie ühtset poliitikat Euroopas? teine küsimus, mis on seotud romadega. hiljuti toimus konverents kus käis kohal ka Slovakkia valitsuse esindaja, kes selle küsimuse eest vastutab. Ehm, tekib küsimus, et millised on ehm, teie lahendused näiteks koolides toimuva segregatsiooni vastu, mis puudutab romasid? Ehm, kolmas küsimus on seotud õigusriiklusega. Euroopa Komisjon ja parlament on Poola ja Ungari ja ka teie, kui te olete äh, Visegradi riikide grupi liige, siis teie peaksite võtma seisukoha nende küsimuste suhtes, mis on tek-, kerkinud Poolas ja Ungaris, et mis on teie plaanid? tänan, Peeter ja proua Šuli, palun. aitäh, härra esimees, proua minister ja härra minister, tänan teid teie prioriteete esitlemast siis vastavalt justiits- ja sisevaldkonnas. tahaksin rõhutada olulist aspekti, mida ma teilt ei kuulnud prioriteetide seas. asi puudutab võitlust korruptsiooniga. skandaale on järjest rohkem ning äh, vajadus edasiliikumise järgi selles küsimuses suureneb. muuhulgas on vaja leida kokkulepe Euroopa prokuratuuri tugeva ja sõltumatu rajamiseks samas on mul kahtlused teie mm, usutavusest selles valdkonnas. härra Kalinjak, kas te mitte ei ole, kas teil ei ole olnud tegemist härra Ladislav Pastanakiga, kes on kan-, teinud teile ülekandeid ning keda kahtlustatakse tõsistes käibemaksupettustes? ning kas ei ole teie suhtes mitte käimas uurimine korruptsiooni süü, võimaliku korruptsioonisüüdistusega seoses teie riigis? ning äh, kuidas me saaksime veenduda selles, et äh, teie ametisoleku ajal on see uurimine sõltumatu, siis kui teie siseminister olete? poliitikud peaksid näitama inimestele eeskuju ning kui ollakse Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja, siis seda enam. kodanikel on õigus juhtidele, kes on neile eeskujuks, sest vastasel juhul äh, usaldamatus Euroopa Liidu suhtes, mis on juba suur, kasvab veelgi. nii et äh, härra Kalinjak, ma kutsun teid üles olema eeskujuks ning äh, käituma vastutustundlikult. nii, et võitlus korruptsiooniga ei jääks ilusateks sõnadeks okay.. Um, Anna Gomez, please. Äh, Anna Gomes, palun. ja palun kõik pidage kinni kahest minutist. eelmise nädala täiskogu arutelul oli mul võimalus väljendada oma muresid, mis on seotud teie poliitikaga ähm, rändevaldkonnas, varjupaigataotlejatega seoses ja ka selles suhtes, et moslemite suhtes ollakse negatiivselt meelestatud. täna räägiksin terrorismist Need relvad, mida näiteks kasutati äh, Talise rongis või näiteks Pariisi rünnakutes, äh, need relvad olid tegelikult väidetavalt tulnud Slovakkiast ja seal oli need, sealt saadi need osta ja siis toodi need Belgiasse ja Pariisi. Äh, minu küsimus teile on see, et, et äh, mis on nüüd teie suhtumine seoses tulirelva direktiiviga? nüüd päevakorras on meil ka viies rahapesuvastane direktiiv, mille eesmärk on parandada neljandas direktiivis ilmnenud puudujäägid. kas teie eeldate, et te saate selle töö ka ise ära teha või et keegi teine hakkab sellega tegelema, kui see asi on parlamendist läbi käinud pärast komisjoni ettepanekut? ma tahaks ka rõhutada seda, mida mu kolleegid on juba öelnud, mida Eva Jolie ütles korruptsioonivastase võitluse kohta. ma tean, et äh, viimase aasta indeksi kohaselt oli Slovakkia üks riikidest, mis liikus tegelikult äh, nii-öelda tagasipoole. korruptsioon on seotud karistamatuse tundega ja ka sellega, et äh, selliste varifirmade üle ei ole kontrolli, millel on ju selge seos rahapesuga. mida te selle suhtes ette kavatsete võtta? ja lõpetuseks, teil on väga jäigad seadused, mis puudutavad kodakondsuse saamist. kas te jätkate seda tendentsi, et toimub allakäiguspiraal koos teiste liikmesriikidega nii-öelda kuldse viisa kaudu, et kas imporditakse organiseeritud kuritegevust Euroopa Liitu? taas pidage kinni kahest minutist. Äh, härra Voss, äh, istun teist paremal käel. proua minister, jah ähm,. palun sõna äh, proua Barbara Mateeras nimel, kes on raportöör seotud Euroopa prokuratuuri loomisega. me saame aru, et me oleme praegu sellisel pöördelisel hetkel läbirääkimistes ja ma tahan välja tuua mõned küsimused, mis on veel avatud. me loodame, et eesistujana näitab Slovakkia üles samasugust pühendumust, et jõuda hea õigusakti tekstini ja et võetakse paljusid aspekte arvesse. me teame, et mõned küsimused on veel lahtised, näiteks äh, suhted kolmandate riikidega, suhted partnerite nagu Europoliga, eh, mida peab veel arutama nõukogus. tahan siinkohal rõhutada mõningaid küsimusi. eriti on väga tähtis see, et Euroopa prokuratuur oleks igati iseseisev liikmesriikidest ja see, kuidas kohtuasju jaotatakse, äh, oleks ka õigesti korraldatud. see on omakorda seotud prokuratuuri tõhususega. kui me ootame, et Euroopa prokuratuur hakkab kandma võtmerolli äh, pettusevastases võitluses, siis me ju eeldame, et äh, protseduurid toimuvad kiiresti ja midagi, millegi vähemaga ei tohi nõustuda. samuti on väga tähtis selgelt, ühemõtteliselt määratleda pädevused, eriti oluline on see siis, kui me ähm, me, ma, ma leian, et äh, eriti on see seotud Euroopa Liidu finantshuvide vastu suunatud kuritegevuste kur,, kuritegude puhul äh, Äh, Euroopa prokuratuuril peab olema võimalik oma pädevust rakendada ja lõpetuseks me peame tagama, et keskkontori ja äh, Euroopa prokuröri idee vahel toimuks sujuv infovahetus äh, ning kõik oleksid teadlikud finantshuvide kaitsega seotud menetlustest. ning parlamendiliige, keda esindan, soovib teiega kindlasti koostööd teha tänan, meil on kaks kõnelejat, Marju Lauristin ja Monika Benova, kas te suudate mõlemad äh, kinni pidada ajapiirangust, palun? tänan väga, ma tahan ka õnnitleda Slovakkia eesistujat, soovin teile edu, äh, eriti sellepärast, et minu riik, Eesti, on varsti ka eesistujariik äh, kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal ehkki me ei tea, võib-olla varem Brexiti tõttu me väga loodame, et teid saadab edu, aga samas ma pean välja tooma ühe väga äh, olulise küsimuse äh, nõukogu, parlamendi ja komisjoni vahel. Äh, see küsimus puudutab koostööd ja minu küsimus teile on see, et kuidas teie eesistujariigina suudate teha niimoodi, et nõukogu oleks avatum, läbipaistvam ja et teiste institutsioonidega oleks parem koostöö. Teie peaminister ütles täiskogule, et tema ei teadnud seda, et parlament on nii oluline ja et parlamendiga võivad nii viljakad kontaktid olla. no mul on hea meel, et te siin täna olete, see on kindlasti hea esimene samm. aga minu küsimus on, et milline on teie soov ja, ja milline on teie meetod äh, nõukogu töömeetodite muutmiseks, et see teha inimestele lähemaks ja usutavamaks. tänan väga ja Sophie, kas sa saad ühe minutiga hakkama? jah, must vaadatakse vahel mööda. ei, seda sugugi mitte, aga hea küll. ma räägin väga põgusalt, sest ma tahaksin tõesti kuulata vastuseid kõikidele küsimustele, mis on seotud rändehalduse ja varjupaigapoliitikaga aga mul on ka üks spetsiifiline küsimus terrorismivastase võitlusega seoses. isegi pärast mitmeid rünnakuid Pariisis ja Brüsselis kuuleme me ikka seda, et teavet ei ole jagatud eh, eriteenistuste, ametite ja riikide vahel tundub, et liikmesriigid on sellele ikkagi vastu, et eh, sundkorras või kohustuslikus korras teavet jagatakse. minu küsimus on, et mida teie teete selleks, Eh, eriti nüüd arvesse võttes eh, ümber vaadatud Schengeni süsteemi, et eh, et kuidas see tea-, kuidas seda teavet hakata ikkagi vahetada. kahe tuhande, parlament on juba varem palunud seitsmeteist, seitsmekümnendast artiklist lähtuvalt rohkem koostööd terrorismivastases võitluses ja kui palju peab küsima äh, Äh, eesistujariigilt, et sellist hinnangut hakatakse läbi viidama. ma tean ka, et äh, ma tean, et liikmesriigid äh, proovivad ka selle teemaga nii kiiresti edasi minna kui võimalik ja minu viimane küsimus, mi-, milliseid edusamme te loodate teha horisontaalse diskrimineerimisvastase direktiiviga? tänan nende heade küsimuste eest ja viimaseks Monika Pinova. lubage, ma ütlen proua Jolile, kui kohatu on minu meelest see, et ta niimoodi kõneles siin slovakk-, Slovakkia ministritega ja tema sõnavõtt põhines ainult mingil tabloidi pealkirjal. justiits- ja siseasjade valdkonnas on Slovakkia programm väga hästi ette valmistatud. ning need küsimused on Euroopa Parlamendi liikmetele väga olulised. minister Žitjanska mina arvan, et Euroopa prokuratuuri idee või kontseptsioon on väga hea, Euroopa Parlament toetab teid, probleemid võivad tulla nõukogus, kuna sinna kuulub riike, kes ei taha, et äh, loodaks Euroopa prokuratuur. minister Kalinjak, teile ütleksin, et välispiiri kaitse on väga oluline, aga samuti on oluline hästi toimiva Schengeni süsteemi taastamine. kas te oskate meile välja pakkuda ajakava, kas te oskate selgitada, mil hakkab eh, Euroopa piiri- ja rannikuvalve korralikult toimima, see on midagi sellist, mida Euroopa Parlament on alati toetanud, tänan teid mõlemaid ning eh, mina hoian teile pöialt. nüüd eh, ministrid äh, meil ei ole tegelikult väga palju aega enam tõlkega, et täna me teen neid kannatlikkuse eest, meil on ju eriti vaja tõlget slovakkia keelest, ehk siis ma palun teil teha parim, mida te suudate selleks, et vastata eh, kõige olulisematele küsimustele Äh, kuna kolleegid on küsinud väga keerulisi poliitilisi küsimusi ja nüüd on võimalik äh, kuulata teie vastuseid. aga kõik ja, ja kui meil on aega, siis vastake ka teistele küsimustele. kui meil hakkab aeg otsa saama, siis me saame ka kirjalikult mõtteid vahetada. Äh, ehk siis palun, kui te suudate vastata nendele vastuolulistele küsimustele, siis ma oleks väga tänulik Можем. Uh... So now it's difficult. You're, <laughs> st- you're getting stuck. Uh, jah, kui tohin. ma üritan э, niimoodi valdkonniti vastata suurem osa küsimustest, mida minult küsiti, olid seotud Euroopa prokuratuuriga. ning ma saan täielikult aru sellest, kui kiire küsimusega tegemist on. nõukogus on nende õigusaktide ettepanekud või projektid olnud juba kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast laual. ma tahan tunnustada Hollandi eesistumise ponnistusi, sest ma arvan, et nemad said valmis umbes seitseteist peatükki. mõned küsimused on veel lahtised, sealhulgas kolmandate isikutega suhtlemise küsimus. meie oleme öelnud, et me oleme valmis tehnilisteks aruteludeks, selleks, et lahendada lahtised küsimused tehnilisel tasandil. selleks, et oleks võimalik tulla välja kogu tekstiga juba sügisel nõukogu koosolekul ehk siis oleks võimalik kogu dokumenti arutada. meil toimus justiitsministrite mitteametlik kohtumine, toimus eelmisel nädalal ning Slovakkia eesistujariigina äh, kuulis teistelt toetust selleks, et äh, teha valmis terve tekst. me saame aru, et see tekst peab vastama teatud nõuetele. see peab olema mõjus vahend, mis kujundab selget lisandväärtust endast. tegemist ei peaks olema institutsiooniga lihtsalt selleks, et luua mingi uus institutsioon, vaid see peaks pakkuma kindlat lisandväärtust äh, kriminaalmenetluses. Euroopa prokuratuur peab olema iseseisev amet. ehk alustada tuleb sellest, kuidas Euroopa prokuratuur luuakse ja milline on selle struktuur ning samuti sõltub see sellest, millised on selle allüksused. nüüd, kui rääkida ehm, prokuratuuri mõjudest, siis me näeme siin teatud kattuvust finantshuvide kaitse direktiiviga ja me näeme siin ka arus, näeme ka, et Euroopa Parlamendiga on võimalik läbi rääkida, mina ütlen meie poolt, eh, meie oleme avatud suhtlusele Euroopa Parlamendiga. nüüd see küsimus, et kas käibemaksupettus peaks kuuluma ka eh, PIF-paketi alla, eh, see on ka seotud omakorda Euroopa prokuratuuri teemaga, ehk siis ma saan aru, et tegemist on pakilise küsimusega ja ma võin teile kinnitada, et eesistujariigina teeb Slovakkia endast kõik, et lauale jõuaks tõeline terviklik dokument. suurem osa küsimusi, härra eesistuja, olidki seotud Euroopa prokuratuuriga ja võib-olla ma võin ka lühidalt ära mainida mõned teised teemad, mida mainiti härra Tšaki, ähm, jah, tõepoolest, nõukogu soosis tsentraliseeritud EKRIS-i ning nüüd me ootame ettepanekut komisjonilt. komisjon peab välja tulema uue ettepanekuga, et me saaksime oma tööga edasi minna Äh, oli ka küsimus seoses Euroopa vahistamismäärusega ning taas ma võin teile kinnitada, et nõukogu on avatud. aga kui komisjoni poolt ettepanekut ei ole, siis meie ei saa ka initsiatiivi haarata. oli ka teisi küsimusi, mis äh, Äh, teisi küsimusi, mis jäid väljapoole meie pädevusalast, näiteks Istanbuli konventsioon, mis on äh, FEM komisjoni pädevusalas, aga töörühmad jätkavad selle küsimusega tegelemist. härra Škripek küsis idapartnerluse riikidega kohtumise kohta ja et missugused edusammud on olnud seoses Ukraina ja õigusriiklusega. see koosolek oli väga huvitav. ning me tunnustasime seda, kui autentne on ukrainlaste tahe rajada institutsioone ja ka teistes eh, idapartnerlusriikides. seda just eriti iseseisvate justiitsinstitutsioonide loomisel ja korruptsioonivastase võitlusega seoses. samuti ka seadusandlus ja igapäevane reaalsus on midagi üksteisest erinevat, aga me tõesti tunnustame neid edusamme, mida Ukraina selles valdkonnas teinud on. ma arvan, et see on minu poolt kõik. tänan väga. tänan väga, härra eesistuja. mina proovin rääkida lühidalt mõned äh, küsimused olid väga isiklikud, ka üksikasjalikud, äh, mõned küsimused ei ole just ilmtingimata ministri pädevusvaldkonnas ja mõned asjad, mida siin öeldi, olid täiesti ebaõiged. Äh, paljud küsimused olid seotud Slovakkiaga kui eesistujariigiga kui Slovakkia ei olnud eesistujariik, siis me proovisime teha asju niimoodi, et asjad lõppastmes toimiksid. Slovakkia, Ungari, Tšehhi, Poola, Balti riigid, kõigil nendel riikidel on erinevad kogemused, äh, erineva ajalugu seoses rände, integratsiooni ja muuga et nendel riikidel on üks ühte sorti kogemus olnud ja Lääne-Euroopal on olnud teistsugused kogemused. see ei ole esimene kord, kui ma neid teemasid ministrina käsitlen. kahe tuhande kaheksandal aastal proovisime mitmeid programme, osa neist olid väga edukad. seega ma arvan, et me oleme tegelikult teinud päris head tööd. Eh, seda solidaarsuse kontekstis ning ma arvan, et paindlikkuse, paindliku solidaarsuse põhimõttega äh, võime me kindlasti tööd teha. me tahame liikmesriikide vahel vastutust jaotada, aga kõik meist äh, ei alusta nii-öelda samast kohast ja ma arvan, et seda tuleb võtta arvesse. sama kehtib ka sisserändajate kohta. kõik sisserändajad ei tule ühest ja samast kohast, kõigil ei ole ühetaoline õigus rahvusvahelisele kaitsele. seega me proovime välja pakkuda sellist mudelit, mida on juba kasutatud, mis on olnud juba edukas, mille puhul ei ole äh, sekundaarseid liikumisi olnud ega ole olnud ka äh, julgeolekuintsidente. see projekt on käinud üheksa kuud koostöös Austriaga ja see on meile läinud maksma muide üle kahe poole miljoni euro. aga meil on olnud eh, tuhat kakssada Süüria varjupaiga taotlejat. see ei ole seotud Austria aitamisega, aga paljude riikide aitamisega, seda pikemas perspektiivis. tegemist on millegagi, mis võib tugevalt muuta seda süsteemi, mis meil senimaani olemas olnud on huvitav, kas siin saalis on praegu keegi, kes äh, ütleks, et aasta tagasi otsustatud mehhanism oli väga hea. no mina arvan, et selle kallal peab veel tööd tegema, mitte ainult sellepärast, et kõik riigid tahavad äh, sellega seotud olla või ei taha. me tahame pakkuda välja selliseid lahendusi, mis ka päriselt toimuvad teha koostööd Euroopa Parlamendiga. paljud küsisid selle kohta, et milline see koostöö välja hakkab nägema. kas nõukogu on läbipaistev? me tahame aidata, äh, proua Holmajärv ütles alguses näiteks midagi seiremehhanismide kohta, mina olen väga avatud inimene. minu ministritest kolleegid on samuti kindlasti nõus siia tulema ja selgitama teie komisjonile selle, seda, mis täpselt toimub. me peame suhtlema, me peame üksteisest aru saama, üksteise vaadetest aru saama. kui me ei saa aru sellest, millest me räägime ja mis on eesmärk ja kui me koos ei kaardista seda, kuidas me tahame eesmärgini jõuda, siis ei saada meid ka edu. siis me lihtsalt äh, anname nii-öelda teatepulka edasi äh, parlament ega ka komisjon, eh, vabandust, ega ka nõukogu ei saa sellega üksi hakkama, meil on teineteist vaja, koostööd on tarvis, ma loodan, et see on selge, meie oleme valmis vastama kõigile teie küsimustele ja tegema teiega tihedat koostööd. kui nüüd rääkida ümberpaigutamisest ja ümberasustamisest, siis me tahame välja pakkuda kompromissettepaneku, eh, mida me oleme arutanud liikmesriikidega ning kui meil on olemas ettepanek, mis on aruteluks valmis, siis ma võin teile kinnitada, et teie olete esimesed, kes sellest teada saavad. ja me tuleme täpselt siiasamasse tagasi ja arutame seda teemat teiega, et kuidas saab saavutada neid eesmärke, et liikmesriigid jagaksid vastutust võrdselt. rääkides viisarežiimi liberaliseerimisest siis küsiti konkreetsete riikide kohta. meie vaatevinklist on viisarežiimi liberaliseerimine tegelikult paljude küsimustega seotud ja see algab sellest, et peab kriteeriumidele va-, vastama. praegusel hetkel Türgi neile kindlasti ei vasta. Gruusia ja Ukraina on aga nendele tingimustele vastanud. ehk siis mina arvan, et siin ei peaks mingeid täiendavaid takistusi viisarežiimi liberaliseerimisele olema. Äh, loomulikult äh, on teemaks peatamismehhanism, mis peab enne viisarežiimi liberaliseerimist olemas olema. me teeme palju tööd selleks, et jõuda kompromissini. ainus äh, küsitavus on praegu seotud kiire reaktsiooniga Äh, peatamismehhanism on küll üks selline meede, mõte seisneb ju selles, et riigid peavad vastama kriteeriumitele nii enne kui ka pärast režiimi liberaliseerimist. ja rändeküsimus ei ole siin ju ka samuti tähtsusetu. ehk siis ma arvan, et ainus küsimus tegelikult on kiirus ja paindlikkus, seda siis mehhanismi puhul, ning ma arvan, et me oleme kompromissile kindlasti, jõuame kindlasti kompromissini viisarežiimi liberaliseerimine on selline seade, mis võib toimuda stiimulina, toimida stiimulina. siin on küsimused selles suhtes, kui palju teha koostööd Euroopa Liiduga, mida liikmesriigid aktsepteerivad ja see mehhanism on üks viis Äh, selleks, et tagada, et tagasipöördumise lepinguid ähm, austataks. rääkides andmebaaside jagamisest, siis äh, proua Infeld oli siin väga kriitiline, aga tegelikult on tal ka õigus. ma arvan, et äh, see on tõesti üks mure, mida me ka jagame. meie julgeolek on ohustatud kui liikmesriigid infot ei jaga. sellest teemast on nii kaua räägitud ja sellest on juba saanud selline vana klišee, aga ma tahan siiski öelda, et viimase paari kuu jooksul võib-olla peab siin tänama Hollandi, Hollandit kui eesistujariiki, kes on väga head tööd teinud, ma arvan, et me oleme teinud edusamme. et muidugi palju tööd on veel teha, meil on olemas äh, kava selle suhtes, mida tulevikus peab tegema ja ma arvan, et aasta lõpuks saame me veel kord kokku ja me näeme, et missuguseid edusamme on juba tehtud ja mida on veel vaja teha. ma arvan, et ka proua Kames küsis siin relvade kohta, nende relvade kohta, mis tulid Slovakkiast. meil olid mõned väga liberaalsed õigusaktid kahjuks. me oleme neist nüüd lahti saanud ning nüüd, nüüd me nõuame nende relvade registreerimist. tegemist oli relvadega, mis ei olnud äh, tegelikult äh, nii-öelda terava moonaga tulistamiseks, aga need äh, tehti siiski ümber ja seda sai teha ühtegi terrorirünnakut ei ole tegelikult toime pandud legaalsete tulirelvad. ehk siis jah, meil on tarvis äh, rohkem või suuremat kontrolli, meil on vaja teada, kuidas relvad ringlevad, on tarvis seiret äh, relvakaubanduse ja relvade liikumise üle äh, proua Flašikova-Penjova küsimuse Eh, piiri- ja rannikuvalve kohta. Eh, see on näidanud, et Euroopa Parlament ja nõukogu suudavad teha kiiresti tööd, kui nad seisavad silmitsi väljakutsega. meie töö seisneb selles, et meil oleks uus Euroopa piiri- ja rannikuvalve, mis oktoobris on juba olemas ja saab sügisel tööle asuda. välispiiri kaitsmine on elulise tähtsusega, kui me tahame rännet hallata. kui me tahame aidata neid, kes on haavatavad, siis ümberpaigutamine on sel puhul vastuseks. kusjuures me oleme vastu võtnud sada nelikümmend üheksa põgenikku, ehm, see on meile uus asi, me õpime oma kolleegidelt, see on suur väljakutse, aga ma arvan, et me teeme edusamme. ja meie ajalugu on natuke teistsugune võrreldes mõne teise liikmesriigiga. härra eesistuja, ma olen proovinud vastata paljudele küsimustele, vaatan, kas midagi jäi veel kahe vahele. ma ei arva, et see referendumi küsimus on nüüd meile suunatud vabandust, ähm, äh, roomade küsimus, ähm, ma arvan, et see ei ole meile suunatud, see on pigem äh, tööhõive ja sotsiaalküsimustega seotud. et meil on seal ainult täidesaatev võim. proua Šerts, kas, äh, mida te küsisite? tahtsin meenutada, et olemas on romade alane strateegia ning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 skúsim v tomto smere nejako výjsť. ma praegu ei kõnele eesistujariigina. Äh, Slovakkias ei ole romade integreerimine osa riigi äh, julgeolekust, vaid see on seotud äh, väikeste kogukondade integreerimisega meil on olemas selleks juba koolieelsed institutsioonid, haridus ja teised mitmed integratsioonimeetmed. meie vaatevinklist oleme me väga palju rahaliselt ja ka inimressursside mõttes investeerinud selleks, et olukorda parendada ning me näeme, et see eh, strateegia kannab ka vilja. me oleme teinud palju edusamme, aga me ei taha seda teemat, eh, me ei taha roomade teemat eh, politsei ja julgeoleku teemadega siduda. Okay, look. nüüd me liigume väga vastuolulise valdkonna suunas. roomade teema on oluline küsimus meie komisjoni jaoks, on oluline teema põhiõiguste valguses. ja me paraku praegu ei saa seda teemat käsitlema hakata, me oleme ajast üle läinud ja oleme üle läinud ka sellest ajast, mida tõlgid suudavad pakkuda, ma tahan veel kord tõlke tänada ja paljud ka meie liikmed praegu mõistetavatel põhjustel peavad lahkuma. seega ma tahaksin tänada kõiki liikmeid kannatlikkuse eest ja ka ministreid ja ilma, et me jätaks kõrvale kõik need poliitilised äh, erinevused ja poliitilised teemad mis kaasnevad Slovakkia eesistumisega. ma tahaksin eesistujat ja personali tänada, sest nad on tõesti väga kõva tööd teinud, valmistudes selleks eesistumiseks, kõik pingutavad äh, praegu ja ma tahan seda selgelt öelda mõlemale ministrile, sest see on meie huvides. meil on nii palju olulisi teemasid järgmise poole aasta jooksul laual, seega me tahame teiega jätkuvalt suhelda nii palju kui võimalik see on meie kõigi huvides. ja ma tahan, et see tuleks selgelt välja, seega suur-suur tänu, et te täna siia tulite ja aitäh ka meie liikmetele küsimuste eest. Okay, no, we will have further meil kindlasti toimuvad äh, teemade kohta ka eraldi kohtumisi, nii et suur tänu veel kord!